Is anyone from the secretariat here? kas kohal on sekretäriaadi inimesi? okei okay.. Right, ladies and gentlemen, welcome, we come to daamid ja härrad, tere tulemast tänasele ahvetikomisjoni koosolekule. jõuame esimese päevakorrapunktini, mis on päevakorra vastuvõtmine. homme pärastlõunal peame me vahetama omavahel äh, koordinaatorite kohtumise Helga Schmidtiga ja delegatsiooni Serbiaga kohtumise samamoodi e-kirja teel saite juba selle teade kätte ja kui teil ei ole rohkem kommentaare, siis on sellega võetud vastu ka meie päevakord. edasi teine punkt, praegu juhataja teadaandeid ei ole. ja edasi kolmas päevakorrapunkt, mis on Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise fondi asutamise lepingu sõlmimine. esimest korda vaatame siin läbi eh, selle ettepaneku, mis puudutab nõukogu otsust äh, järelduste kohta, äh, lepingu kohta, mis äh, loob Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ja Kariibi rahvusvahelise fondi. eesmärk oli luua see instrument sellega, et oleks strateegiline partnerlus kahe regiooni vahel ning äh, suurem kodanikuühiskonna osalemine. oktoobris kaks tuhat kuusteist kirjutati alla leping, mis selle rahvusvahelisele fondi lõi. novembris nõukogu palus Euroopa Parlamendilt anda nõusoleku sellele lepingule. meie asepresident äh, härra Kuusu on meie raportööriks ja palun andke meile edasi omad mõtted selle kokkuleppe kohta, palun. suur tänu teile, esimees. tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa Ladina-Ameerika, Kariibi äh, ja Euroopa Liidu regioonid alustasid strateegilist partnerlust ja kaks tuhat kümme loodi see fond. seda tegid äh, Euroopa Liidu ja äh, vastavalt siis Ladina-Kariibi piirkonna äh, juhid. ja eesmärk oli viia sisse ka süvendatud valitsusväline dialoog äh, ja tähtis on meie jaoks see sellepärast, et strateegilist partnerlust tuleb suurendada, nähtavust samuti ning vabakonna organisatsioonide kaasatust suurendada. erinevaid programme on nende regionaalsete suhete jaoks. siin on platvormid loodud selleks, et kokku saaksid omavahel erinevad osapooled, sealhulgas ka valitsusvälised äh, organisatsioonid. ka valitsustevahelist ja valitsusvälist protsessi äh, on tahetud sellega tugevdada ning kahe regioonivahelist äh, süvendatud koostööd ellu viia. Äh, koostöö on äh, läbi viidud päevakorra järgi nendele osalejatele on erinevad foorumid arvamuste vahetuseks, väga palju on erinevaid väljaandeid, trükiseid ja nii edasi meie jaoks on ja minu jaoks raportöörina on tegemist selle fondi näol väga olulise instrumendiga, sellepärast et see aitab ellu viia süvendatud koostööd. näiteks äh, käesolevatel päevadel leiabki aset äh, analüüsifoorum, äh, mille eesmärk on analüüsida Euroopa Liidu tegevust ja toetust majandus, majandustegevuse edendamisel selles piirkonnas. samuti oli eesmärk luua ka teadmiste koondamiseks akadeemiline äh, kohtumine niimoodi, et mõlema regiooni äh, teadlased ja asjatundjad oleksid kokku toodud. valitsusjuhid äh, otsustasid sellest kohtumisest luua rahvusvahelise organi, mis võtaks kokku nii vabakonna kui ka valitsuse vaheliste tasemete integreerimise omavahel tegemist oli alati erafondiga, väga äh, väga mitmed osalised Ladina-Ameerika ja Kariibi regioonis ei tunnusta seda kui ametlikku fondi. see mõjutab ka rahastamist, mis loodetavasti saab olema tasakaalukam edaspidi äh, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu äh, riikide vahel. praegu on eesmärk siis, nagu öeldud, selle fondi puhul toetada süvendatud andmevahetust, infovahetust äh, ning äh, oluline on täita Ladina-Ameerika riikide ja ka Euroopa Liidu kodanike äh, mm, huvisid, viia nad üksteisele lähemale. tegemist on rahvusvahelise fondiga, mille tegevus on igal juhul õigustatud. suur tänu! aitäh, härra Kuusu, ütleb härra McAllister, esimees, selle ülevaate eest. nüüd anname variraportööridele sõna, et saaksid lühidalt kommenteerida nii palju, kui teid on kohal. Antoni Lopes, palun nüüd Rahvapartei nimel esimesena. suur tänu teile, esimees. minu fraktsioon, Rahvapartei ja mina ise toetan raportööri, toetan seda ettepanekut rahvusvahelise fondi loomise kohta ja nii, nagu raportöör juba ütles, siis meie koda Äh, kiidab äh, meie fraktsiooni poolt selle heaks ning äh, üheksakümne üheksast sellest aastast on tegelikult tegemist väga olulise töö tegijaga strateegilise partnerluse edendamisel. esimene tippkohtumine, mis leidis aset Rio de Janeiros, oli väga oluliseks teetähiseks, see aitas süvendada dialoogi kahe regiooni vahel ning regionaalset integratsiooni süvendada. nii vabakonna organisatsioonide poolt kui ka valitsusvaheliste koostöövormide poolt. juba algusest peale oli tegemist selle tööga, mis tegelikult ennast kohe algusest ka tõestas ja oluline on, et fond oleks autonoomsem ja saaks oma tööd korralikult ellu viia. oluline on see, et sellel rahvusvahelisel äh, fondil oleks võimalus äh, olla tsiviilõiguse järgi organ, et sõltumatumalt oma koostööd, äh, oma tööd äh, ellu viia ning selle fondi tegevus aitab süvendada Euroopa Liidu ning regiooni riikide suhteid. see on väga oluline, et ka biiregionaalne mm, dialoog äh, edasi läheb äh, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide ja Euroopa Liidu vahel. ning äh, loodetavasti vastab see rahvusvahelistele väljakutsetele samuti. viimane kohtumine, tippkohtumine toimus juunis kaks tuhat viisteist, räägiti mõlema regiooni kodanikke puudutavaid küsimusi näiteks rahastamise küsimused on väga olulised ja ma arvan, et meie peame otsustava otsuse vastu võtma. suur tänu. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, kas härra Siss on saalis? ei ole, härra Tannok, kas on siin või härra Ostovitšius? kui ei, siis härra Kastaldo järgmisena, palun. suur tänu teile, esimees. teen väga lühidalt. mina tahaksin ka öelda, et ma olen nõus selle kokkuleppe ratifika-, ratifitseerimisega ning väga hea meel oli ära kuulda eelmised kaks kõnelejat. õiguslik äh, alus peab olema tugev ja see on äh, väga tähtis meie äh, töös. me juba näeme, kuidas mõlemad osapooled üle Atlandi räägivad üksteisega ja see on loomulikult ka vabakonna organisatsioonidele mõlemal poolel väga tähtis meie jaoks on eriti oluline rõhutada siin seda, et äh, suhted Ladina-Ameerika ja äh, Euroopa Liidu piirkondade vahel ei pea olema kindlasti majanduslikku või kaubanduslikku laadi, vaid tegelikult peaks olema nii ühiskondlikud kui ka äh, kultuuriliselt kõige laiemas mõttes ja mõned murepunktid, mis on siin tõstatatud, valmistavad meile meelehärmi, näiteks rahastamise küsimus. aga me tööd, toetame igal juhul raportööri Äh, selle lepingu ratifitseerimise teel ja ma arvan, et meil on võimalus kindlasti ka komisjonis asjad kiiresti ellu viia ja suur aitäh raportöörile siiamaani tehtud töö eest. suur tänu, härra Kastaldo, ütleb esimees, kas on veel kolleegi, kes sooviks sõna? härra raportöör, kas sooviksite vastata? palun siis. teen lühidalt mul on hea meel, et äh, selline konsensus, äh, ühehäälsus siin valitseb variraportööride hulgas. ja mul on ka väga hea meel, et me oleme Rahvaparteiga jõudnud äh, ühe arvamuse juurde, ma arvan, et see ükshäälsus siin kindlasti aitab kiiresti viia selleni protsessi, et see fond saab uue õigusliku staatuse. niimoodi, et piirregionaalne koostöö saab edasi sammuda suur aitäh, head kolleegid, ütleb esimees, ütlen veel siia juurde, et muudatusettepanekute tegemine on kaksteist juuli kell üksteist. siis edasi jõuame neljanda päevakorrapunktini, mis on Euroopa Liidu ja Aafrika strateegia ning arengu kiirendamine. alustame härra Castaldo arvamusprojekti ja see algatus panustab siis algatusraportile, mille koostajaks on Arengukomisjon. viies Aafrika Euroopa Liidu äh, tippkohtumine toimub kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda novembril Abadžanis ja me panustame praegu just selle tippkohtumise eelsesse arutelusse. nüüd annaksin härra Kastaldole sõna, et ta oma äh, arvamuse projektis teeks ettekande, palun. Eh, grazie mille, presidente, cari colleghi Eh, come lei anche ricordava. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid ja nagu te ütlesite ja nagu me kõik teame, siis praegu me oleme väga olulise Euroopa Liidu ja Aafrika vaheliste suhete faasis. Te juba ütlesite, et kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal novembril leiab aset viies Aafrika Euroopa Liidu tippkohtumine ja see on äärmiselt oluline ka äh, Ähm, mõlema kontinendi vaheliste suhete edasiarendamiseks ja kaks tuhat kaheksateist ähm, algavad äh, siis ka Cotonou järgsed läbirääkimised, mille eesmärgiks on edasi ehitada AKV äh, suhete alusel ja seetõttu see tippkohtumine on meie jaoks äärmiselt oluline, oluline on ka see, et see, see resolutsioon vastu võetakse ja meie komisjoni nimel olen mina arvamuse koostaja ja oluline on ka see, et meie esindajatel oleks tõesti selge poliitiline mandaat. viimastel aastatel on Aafrika läbinud väga suure sotsiaalse, majandusliku ja ka ähm, ähm sotsiaalse ähm, muutuse, nii nagu ka Euroopa Liidus ja me ei saa neid erinevaid muutusi isoleeritult analüüsida, sellepärast et äh, kõik need muutused leiavad ikkagi äh, aset äh, üleilmastuvas maailmas, kus meil on tegu üleilmsete väljakutsetega ja need väljakutsed vajavad ka ühist äh, lähenemist ja see puudutab siis erinevaid rahvusvahelisi kriise, julgeolekuriske, terrorismist tulenevaid riske, kliimamuutusi ja ka terrorismivastast võitlust. Euroopa Liit on väga oluline partner Aafrikale ka kaubanduse osas, näiteks äärmiselt olulised on siin ka Aafrika riikidest pärit elanike rahaülekanded oma päritoluriikidesse, nii et nii Euroopal kui ka Aafrikal äh, on väga suur huvi nende suhete süvendamise osas ja puudulikud mm, suht, puudulike suhete tagajärjeks võib olla eufemistlikult öeldud äh, negatiivsed mõjud ja juba aastal kaks tuhat seitseteist ühine ähm, ühine ähm, lähenemine koostati, see puudutas siis ka komisjoni teatist ja TV komisjon on koostanud oma poolt ähm, arvamuse, mis toob välja ka meie seisukoha ja ma olen äh, välja töötanud äh, väga kompaktse teksti, nii nagu kodukord ette näeb, aga ma loodan, et siis teie muudatusettepanekutega ja variraportorite muudatusettepanekutega meil õnnestub ka tagada see, et kõikide seisukohad oleksid kajastatud. kõigepealt ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, kui oluline see partnerlus on ja et me lähtume ühistest väärtustest ja tegu on siin üleilmsete väljakutsetega. seda ma siis ütlen teises lõikes ja kolmandas ähm, lõikes räägin ma erinevatest lähenemistest, mis on äh, vajalikud selleks, et vastupanuvõimelist ühiskonda üles ehitada, see puudutab siis eelkõige just äh, haridust ja töökohtade loomist, eelkõige just äh, noorsoole ja komisjoni teatis ähm, viidati ka äh, sellele, et, et ähm, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on äh, Aafrikas kaks koma neli miljardit elanikku, suurem osa äh, nendest on noored ja see tähendab, et aastas tuleks luua Sub-Sahara riikides kaheksateist miljonit töökohta aastas ja see on väga suur väljakutse, aga see on ka väga suur võimalus, kui noortel on ähm, tunne, et neil ei ole mingeid tulevikuperspektiive oma koduriigis, kui ei ole näha ka, et majanduskasv oleks ähm, äh, kaasav, siis ähm, selle tulemuseks on see, mida me praegu äh, näeme rändevaldkonnas ja neljandas lõikes ma viitan sellele, et julgeolekule Ehm, ja julgeolekumeetmetele tuleb, tuleb loomulikult tegeleda, aga siin on oluline ka mm, inimõiguste kaitse ja samuti ka mm, õigusriigi põhimõtetega tuleb arvestada. viiendas lõikes viitan sellele, et on oluline tegeleda ka mm, rände ehm, aluspõhjustega, olulised on ka suhted kolmandate riikidega ja siin osas on oluline ka piirihaldus meil on oluline lähtuda partnerlusest ning me peame oma partnereid ka toetama nende poliitilistes, sotsiaalsetes, majanduslikes arengutes. nii et need on mõningad punktid, mis ma olen siia arvamusse kaasanud, aga ma eeldan, et, et äh, erinevate aspektide kohta, mida ma siin väljendanud ei ole, esitatakse muudatusettepanekud, nii et ma ootan teiepoolset panust ja ootan huviga ka arutelusid variraportööridega, nii et me saaksime sellise teksti koostada, mis oleks võimalikult kaasav ja kus oleksid võimalikult paljud arvamused eh, esindatud. ja ma sooviksin siin tänada ka kolleegid Šeisa, Salat, Vautmansi, Kuusat, Valerot. ja ma meenutan teile, et neljapäeval kell üksteist eh, tuleb muudatusettepanekud esitada ja ootan suure huviga teiega koostööd ja neid muudatusettepanekuid suur tänu, härra Castaldo. ja nüüd jõuame siis variraportööride sõnavõtute juurde Rahvapartei nimel härra Lorenzo Cesa. suur tänu, esimees, suur tänu ka kolleeg Castaldole selle arvamuse esitluse eest ja ta keskendub tõesti kõige olulisematele kesksetele teemadele. selge on see, et suhted Euroopa Liidu ja Aafrika riikide vahel on muutunud aina tähtsamaks ja oluline on see, et ka meie strateegia oleks kohandatud nendele uutele väljakutsetele, nii et meil on vaja pikaaegset pikaaegse perspektiiviga strateegiat, oluline on siin tegeleda ka ühiste teemadega, turismiga, majandusega ja meie arvamus, ähm, arvamuse eesmärgiks on loomulikult panustada Arengukomisjoni ähm, raportisse, aga samas meie arvamus ei tohi ka olla teisejärguline, me oleme siin keskendunud ka äh, julgeolekule ja stabiilsusele ja oluline on ka see, et siin viidatakse julgeoleku kaitsepoliitikale, see on kõige olulisem tagamaks meie äh, ähm, rahu, stabiilsust ja majanduslikku äh, kasvu. ja mis puudutab muudatusettepanekuid, siis me puudutame eelkõige just poliitilisi aspekte meie koostöös Aafrikaga, see puudutab ka rändeküsimusi ja ma eeldan, et see Ehm, menetlus äh, toimub kiiresti ja nii, et novembris siis Cote d'Ivoire'is ehm, üheskoos saame saavutada edusamme oma suhetes Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. aitäh! ja nüüd ehm, sotsialistide nimel härra Saala, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid. kõigepealt ma sooviksin öelda, et see arvamuse projekt on tasakaalus aga ähm, üldiselt ka natuke ebakonkreetne ja äh, ei ole ja olulistele teemadele väga ei viita. ma arvan, et äh, ahvet peaks siin ikkagi rohkem strateegilistele küsimustele siin viitama. ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et me peame arvestama ka sellega, äh, millised on muutused Aafrika riikide poliitikates ja ja nende ühiskondades ja kuidas see mõjutab ka meie poliitikat. Euroopa Liidu ja välispoliitikas on Aafrikast ähm, saanud äh, üks olulisemaid prioriteete ka Lähis-Ida riikide kõrval ja seetõttu ma leian Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine sügisel on äärmiselt oluline. ja jätkates nii nagu seni, sellest enam ei piisa. meil on vaja uusi mõtteid, uusi impulsse. ja üks ähm, võtmestrateegiaid ähm, puudutab regionaalset ähm, kaasamist ja protektsionismist ka, ka kaasnevaid ohtusid. Euroopa Liit peab mängima tugevamat äh, rolli ka regionaalse äh, kaasamise ja lõimimise ähm, äh, tegevustes, siin tuleb erinevad piirkonnad kaasata ja samuti peaks see olema täiendavaks tegevuseks Pan-Aafrika mm, tegevuste raames samuti on olulised kahepoolsed suhted äh, kõige olulisemate riikidega nagu Nigeeria, Etioopia, Lõuna-Aafrika, sellepärast et nemad on selle lõimimisprotsessi ühed juht, ühtedeks juhtriikideks ja Põhja-Aafrikas me peame äh, äh, edasi minema ka ähm, Vahemere projektiga, see on väga Mm, arukas ähm, projekt, aga see on unustuse hõlma vajanud, see puudutab eelkõige just piiri, piirkondlikku, äh, piirkondlikku äh, stabiilsust. samuti on oluline siin tähelepanu pöörata äh, Hiina poliitikale Aafrikas, sellepärast et Hiinat me, tegevust me peame vaatama ka partnerina mm, meie püüdlustes edenda õigusriigi põhimõtteid ja ka majandust me peaksime viitama siin ka mõningate riikide ähm, äh, valitsuste puudujäägile, näiteks äh, mis puudutab korruptsiooni ja ja samuti räägime ka sellest, et paljudes ähm, Aafrika riikides ähm, on tekkinud äh, nii-öelda riiklikud oligarhid ja me peame ka vaatama, kus on erinevate hargmaiste ettevõtete tegevuse, mm, negatiivse tegevuse põhjused ja, ja siis ootan koostööd härra Kastalduga ja siis tulevikus ka härra Pangaga. aitäh, härra Saala! ECR-i esindajat ei ole, sellisel juhul ALDE proua Vautmans, palun. suur tänu suur tänu, härra raportöör. ma arvan, et olete väga head tööd teinud ja ma nõustun eelkõnelejatega, ma arvan, et, et olete tõesti väga sellise kõige olulisematele punktidele on viidanud sõpruse poliitikat, partnerlust Aafrikaga ja selles me oleme veendunud, et te viitate siin kahele punktile, nimelt siis äh, rändevood ja terrorismivastane võitlus ja ma arvan, et neid äh, punkte tuleks põhjalikumalt käsitleda, et kui me vaatame viimast Europarameetrit ja vaatame, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad, siis me näeme, et nad, et toodavad, et Euroopa Liit rohkem panustaks terrorismivastasesse võitlusesse, meie julgeolekusse siis, aga ka sellesse tegeldaks rohkem rändega, nii et ma sooviksin äh, Äh, nende äh, punkte natukene põhjalikumalt käsitled ähm, ja ma teen ka vastavad muudatusettepanekud ja õigustatult äh, räägite ka ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast te teate, aga see on üheks minu kõige olulisemaks teemaks ja veel paar punkti, mida ma siin äh, arvamuses ei näinud ja ma loodan, et ka toetate minu ettepanekut. Te räägite õigusega siin ka Euroopa väärtustest, aga minu meelest on oluline siin ka viidata naiste õigusele, sellepärast et me teame, et kui Aafrikas tuleb äh, arengutööd teha, siis tuleb kaasata nendesse projektidesse ka naised. ja ja samas tuleks siin rohkem tähelepanu pöörata ka väiksemamahulistele projektidele ja oluline on ka erasektori eh, stimuleerimine, et eh, kaasata investeeringuid ka Aafrikasse ja mul on väga, eh, siin tuleks rääkida ka saatkondade rollist, et edendada kaubandust Aafrikaga, nii et ma arvan, et Ahveti komisjoni poolt me saaksime ka neid küsimusi rohkem arutada ja lõpetuseks, aga see ei ole vähem oluline, et me peaksime rohkem rääkima äh, ka koostööst Euroopa Liidu ülikoolidega ja ka teadlasringkondadega, sellepärast et kui me soovime ikkagi väärilise partnerina Aafrika riike kohelda, siis me peaksime ka sellele valdkonnale koostöös tähelepanu juhtima. suur tänu ja nüüd kuue NGL-i nimel härra Kouso. ei, ta ei võta sõna, selge. sellisel juhul roheliste poolt siin ei ole esindajad kohal ja sellisel juhul härra Peeterle Rahvaparteist. suur tänu, härra esimees. see, et me räägime siin kohtumisel nii mm, olulistest teemadest nagu suhetes Ladina-Ameerika, Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega ja siis ka Aafrika riikidega, see on väga tähtis meie komisjoni jaoks. Aafrika puhul sooviksin öelda, et meid ootavad ees keerulisemad teemad ma olen nõus nende strateegiliste rõhuasutustega, mille on välja toonud äh, äh, härra Castaldo, härra Cesa, härra Sala. aga ma sooviksin lisada veel ühe punkti. nimelt äh, parlamentidevaheline koostöö. ja oma rõõmuks ma võin nentida, et et me siin ähm, keskendume konkreetselt äh, koostööle ähm, Aafrikaga, et me oleme siin ka kaks riiki välja äh, valinud, kellega me peaksime äh, rohkem koostööd tegema rahvusvahelise ähm, koostöö raames, nimelt Keenia ja Tansaaniaga. see tähendab, et ähm, parlamentide vahelises koostöös me näeme juba sellist äh, süvitsi minevat koostööd ja äh, see on äärmiselt oluline ka meie kolleegide jaoks äh, teistes parlamentides. nii et me peaksime seal saama rääkida ka teistel teemadel kui AKV raames, nii et me võiksime kaaluda ka sellist ähm, tõhustatud ähm, kaaluda sellist tõhustatud parlamentidevahelist koostööd, samuti kultuuri roll rahvusvahelises, rahvusvahelistes suhetes, see on samuti oluline ja ma usun, et meil kindlasti õnnestuks erinevad strateegiad omavahel siduda, mille tulemusena oot-, me saavutame paremaid tulemusi ja mis puudutab kultuuri ja kultuuridevahelist dialoogi, siis mm, ma usun, et ähm, meil on ka siin põnevaid väljakutseid. aitäh, Hannes Peterle! ja nüüd äh, sotsialistide nimel härra Freund. aitäh, härra esimees! ma ei tea, miks, aga ma räägin inglise keeles. mul on lihtsalt selline tuju. ma arvan, et me oleme kõik nõus olemata Aafrika eksperdid, et üks ähm, kõige suuremaid probleeme, millega kontinent silmitsi on, on just energiapuudus, eelkõige just elektrienergia puudus. et ähm, soojuse ja, ja kuiva õhu ähm, kombinatsioon tekitab väga rasked ilmastikutingimused, ähm, nii et äärmiselt keeruline on jahutada elamuid ja samuti ka niisutada põlde. aga samas on olemas lahendus, selle nimelt võrguvaba ähm, energia. nii et äh, see, mida me kasutame Lääne-Euroopas kus me kasutame siis ähm, ähm, võrguelektrit, äh, siis äh, võrguvaba elektrit saab toota näiteks tänu äh, päikeseenergiale ja selli-, palju selliseid projekte on juba käimas, paljud nendest on rahastatud USA poolt, USA ettevõtete poolt ja need on ka elamistingimusi Aafrika riikides väga suurel määral äh, parendanud, et nüüd neil näiteks õnnestub ähm, vaadata televisiooni ja äh, jahutada oma elamuid, oma toitu külmas hoida, laadida mobiiltelefone ja, ja ka tänu LED-valgusele ähm, saavad lapsed ka ähm, pimeduse saatpudes äh, oma koolitöid teha. nii et äh, ma ei tea, kuidas Euroopa Liit saab panustada nendesse elumuutvatesse projektidesse, nii et väga vähese rahaga saab väga palju muuta ja me saame väga palju muuta just nende inimeste elustes, kes praegu põgenevad äh, Euroopasse. siin, kus me äh, nendele töökoha leidmine, nende lõimimine meie ühiskondadesse äh, on palju kulukam. aitäh ja nüüd härra Naat, palun. aitäh, ma olen nõus kõigega, mida öeldi, aga aga samas, kui ei ole julgeolekut, ei ole mm, ka arengut. ja me räägime siin, jääme siin küll poliitiliselt, mm, poliitilise korrektsuse raames, aga samas see, mis toimub ma-, ma-, Mauritaanias, Nigeris, Tšaadis, Sudaanis, Kesk-Aafrikas, Kongos, Nigeerias, Kamerunis, seal on julgeoleku mm, olukord ähm, äärmiselt ähm, negatiivne, sellepärast et äh, seal valitsevad terroristlikud rühmat-, rühmitused ja ja meie arvamus äh, ei kajasta päris reaalsusi ja me kannatame selle all, nii et äh, kui me soovime arengut saavutada, siis kõigepealt tuleb tagada julgeolek, sellepärast et inimesed ei taha, et džihadistlikud terroristid neid tapavad, vägistavad ja röövivad. ja ja arvestades artikliga nelikümmend üks, siis Euroopa Liit on siin tõesti ähm, naiivsel seisukohal Aafrika riikide sellise mm, olukorra osas, sellepärast et artikkel nelikümmend üks mm, ei luba mm, Euroopa Liidu eelarvest eraldada raha sõjalisteks missioonideks, aga see on äärmiselt oluline, sellepärast et ainult selliselt me saame vabastada need riigid džihadistlikest terroristidest ja see on vajalik turvalisuse ja julgeoleku taastamiseks ja ma arvan, et et parlament peaks ikkagi teadlikustama endale tegelikku olukorda, sellepärast et see poliitiline korrektsus on lihtsalt ähm, enesetaplik ähm, meetod, see ei ole võimalik, et me ei tohi eraldada rahasid ähm, militaarseks missioonideks, sellepärast et me, kuidas me toetame Malit, kui me ei saa neile ka relvi anda nii et me peame ainult pilvedest maa peale tagasi tulema, see tähendab loomulikult seda, et, et tuleb ka käed mustaks teha vahel, aga see oleks igal juhul palju äh, realistlikum lähenemine kui see, mida pakub välja praegu artikkel nelikümmend üks. aitäh, Renat ja, ja nüüd James Carver viimase kõnelejana. suur tänu, härra esimees ma väga pikalt rääkima ei hakka, nii et ma pärast räägin põhjalikumalt härra Kasteldaga, nii et meil on mm, vaja siin ähm, mõistlikku lähenemist, et ma kuulasin siin ka, mida härra Saala rääkis Hiina rollist, aga me peaksime ikkagi vaatama ka seda, kuidas Hiina suhtub inimõigustesse, et see võib tekitada ka äh, probleeme, nii et väga hea on see, et raportöör räägib siin ähm, tugevast liidust, äh, ühistest väärtustest ja et, et me teeksime ähm, koostööd ka ähm, erinevate organisatsioonidega ja ja samas me peame arvestama ka sellega, et erinevad äh, probleemid äh, on erinevates äh, riikides, me ei saa siin läheneda sellise lähenemisega, mis peaks kõikidele sobima. nii et ähm, me teame, et ähm, näiteks Aafrika sarvel on praegu suur põud ähm, ja mm, selle, sellel on omad mõjud muutustele ja poliitilistele arengutele. aitäh, kas keegi soovib veel sõna võtta? keegi rohkem sõna ei soovi, sellisel juhul ma annaksin äh, sõna äh, Tassa Vidal-Longale, kes on äh, välisteenistuse esindaja. palun uh,. We very much suur tänu. härra Munga ja Castaldo raportid on teretulnud, igati teretulnud ähm, komisjon ja äh, kõrge esindaja on ühiskommunikatsiooni välja andnud, ühisteatise välja andnud, nii et me hindame väga seda tööd, mis on tehtud ja äh, äh, mõistame, kui, kui tähtis on see, et meie suhetes Aafrikaga on välja toodud erinevad dimensioonid, rahu ja julgeolek, samuti kaubavahetus, jätkusuutlik areng, energiaküsimused, ning koostöö. me tahaksime äh, ka rõhutada seda, kui tähtis on äh, partnerlussuhetesse kaasata parlamendid, kutsuda nad ka tippkohtumisele ja äh, kui tähtis on see, et nagu te teate, parlamentide vaheline kohtumine toimub ka enne seda tippkohtumist, et Euroopa Parlament kohtub siis Aafrika parlamentidevahelise organisatsiooniga ning eh, teisest küljest eh, tahaksin küsida, mis te arvate sellest raporti pealkirjast? siin räägitakse arengu kiirendamisest Euroopa Liidu ja Aafrika strateegias. räägiksime pigem strateegilisest partnerlusest, sellepärast et me oleme ühise Euroopa Liidu Aafrika strateegia välja kujundanud ja seda ajakohastatakse pidevalt, kuid me tahaksime rõhutada just seda, eh, kui oluline on, et meil on ühistrateegia, et aafriklased tunneksid ka seda omanikutunnet ja e, isegi kui see päris alati nii ei ole, e, jääb see mulje, et küsimus ei ole sugugi ühepoolselt suhete määratlemises, vaid meil on kahepoolne partnerlussuhe. E, kui te selle strateegia asemel kirjutaksite partnerlus, siis oleksime me väga rahul. Euroopa Liidu Aafrika ühistrateegia ning arengu kiirendamine oleks meie soov suur tänu, meil on veel üks sõnavõtusoov komisjon äh, Defco peadirektoraadi esindaja Domenico De Rosa, palun. suur aitäh, äh, täiesti õigesti ajastatud, väga huvitav debatt on toimunud. Äh, Ahveti osalemine sellise teema kujundamisel on väga oluline. nüüd võib-olla Äh, on siin siiski mõned elemendid, mida tuleks rohkem esile tuua. kõigepealt äh, selle tippkohtumise geopoliitiline tähtsus. see tippkohtumine toimub ajahetkel, äh, kus maailma tasakaal on muutumas ja see on väga oluline, sest tahaksimegi rõhutada, kui, kui oluline on see tippkohtumine just tuleviku seisukohalt, see on poliitiliselt tähtis. edasi, äh, kui me mõnda raporti osa vaatame, siis peaksime seal rõhutama, et Aafrika jääb jätkuvalt pikkadeks aastateks meie äh, esmatähtsaks poliitiliseks partneriks, see on meie kõige lähem kontinent, meil on väga palju ühiseid probleeme, ühiseid väljakutseid äh, ja see on midagi, mida peaks kuidagi esile tooma ja tunnistama veel üks element on enam-vähem seotud jälle selle tippkohtumise pealkirjaga äh, me tahaksime investeerida noorus, äh, noorsoosse. Äh, seda tuleb jällegi rõhutada, kui me nüüd mõtleme, et Aafrika oli on sel aastal just pühendanud investeeringuid äh, noorsoopoliitikasse, siis äh, mõistame kohe, et tegemist ei ole ainult arenguabi küsimustega, vaid äh, tegemist on palju laiema ja olulisema poliitilise küsimusega. nüüd lõpuks tahaksin öelda, et me tahaksime ju tippkohtumisel ühtse jõuna välja minna Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid olema ühtsed ja see kevadine teatis, mis välja tuli, tõi esile kuus prioriteeti selle tippkohtumise jaoks ja ma arvan, et seda äh, on ka käsitletud raportis, äh, aga võiks konkreetselt sellele teatisele viidata see võiks osutuda kasulikuks. ja lõpuks siin räägiti selle tippkohtumise pealkirjast Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumine, seega äh, peame tunnistama äh, ja tunnustama seda Aafrika Liitu, nüüd ühines selle liiduga ka Maroko. Äh, väga tähtis on, et sellel tippkohtumisel annaks oma toetuse ka Euroopa Parlament. suur aitäh Äh, kas keegi veel soovib sõna? härra Castaldo, lõppmärkused, palun. suur aitäh, mul on ainult mõned lühikesed kommentaarid. vastaksin kolleegide sõnavõttudele ja tahaksin öelda kõigepealt kõigile, kes sõna võtsid, aitäh tehti väga palju ettepanekuid, tahaksin öelda, et tuhat viissada tähemärki ei ole tegelikult piisav selleks, et kõiki tõstatatud küsimusi käsitleda. aga ma loodan, et teie abiga suudan midagi ähm, siiski väljendada ja laiendada seda teksti natukene, näiteks ähm, arvestades seda, et julgeolek on meie prioriteet siin on terve punkt sellele teemale pühendatud, me võime seda muidugi laiendada. aga me ei taha äh, seda militaristlikust seisukohast käsitleda. meie lähenemine on palju laiem, me lähtume eelkõige arengust ja me ei taha neid teemasid kuidagi eraldi lahterdada. et niikuinii on äh, radikaalselt vastupidiseid arvamusi iga teema puhul edasi. Ratsauna kommentaar. ma nõustun täiesti sellega, et äh, selle arvamuse strateegilist aspekti tuleks nagu põhjalikumalt käsitleda ja kui ma nüüd saan aru sellest, kui kardetakse protektsionismi, siis äh, kui me näeme, kuidas äh, suurte järvede piirkonnas on olukord harven-, halvenenud ja äh, ja hakata rääkima protektsionismist, siis see tähendab tegelikult midagi väga algelist. mõelge kas või Burundile, me võtsime eelmisel nädalal Burundi kohta ka erakorralise resolutsiooni vastu Strasbourgis, seal on lausa genotsiidiga tegemist ja äh, ma nõustun ka nendega, kes äh, soovisid rõhutada Pan-Aafrika või Aafrika ülest integratsiooni, regionaalset koostööd, äh, rõhutasid, kui tähtis on suhete soojendamine ähm, mõnede riikidega, kellega suhted on kuidagi soiku jäänud. see on väga oluline kui me mõtleme, mida teeb Hiina geopoliitiliselt, kui suur riik Hiina on, siis ta on ju maailmatasandi tegija ja see on tekitanud meile äh, teatud muresid. kui me mõtleme, et äh, Hiina hakkab kuidagi Aafrika inimõiguste olukorda sekkuma, siis asi muutub väga keeruliseks. Äh, kindlasti tuleb selle peale ka mõelda, aga kõik sõltub muidugi Aafrika riikide enda sisepoliitikast edasi äh, proua Klons rääkis Euroopa väärtustest. täitsa õige äh,. tähtis on naiste kaasamine äh, kultuuriellu, poliitilisse ellu äh,, ühiskonna tasandil üleüldse naiste hõivamine. kindlasti võib seda rohkem teha, äh, aga mina arvan, et kultuuriline aspekt on kriitiliselt tähtis See on otsustava tähtsusega aspekt, mis võimaldab partnerlussuhteid luua, koostöösuhteid luua, mis annab meile võimaluse äh, tagada selle, et äh, e-, et kultuur ja haridus oleksidki tagatud õigused, mitte nii, et äh, nad on tagatud ainult teatud riikides ku-, kuulasin nüüd välisteenistuse ja komisjoni eh, ettepanekud ära, et tõesti eh, parlamentaarne koostöö on väga oluline. Eh, kõikidele tuleks võrdsed võimalused anda, me ei taha jätta sugugi muljet, et me tahaks kuidagi mingeid õppetunde Aafrika partneritele anda, sugugi mitte. me ei saa praegu vist seda raporti pealkirjana muuta, seda võiks teha ainult telekomisjon. aga aitäh selle ettepaneku eest. ütleme telekomisjonile selle edasi. veel äh, üks kolleeg rääkis siin energiast, kõigist nendest väljakutsetest, mis on seotud äh, taastuvenergiaga, päike, tuul, veeenergia, hüdroenergia seda ei saa sugugi ähm, kõrvale jätta. samuti on oluline äh, tulu, tulude ja kulude arvestus. infrastruktuuri abi ja nii edasi. jällegi, TV võiks nende küsimustega tegeleda, aga meie võime neile toetust avaldada kui äh, soovitakse sellist äh, laiemat, kõikehõlmavat lähenemist. suur aitäh nende ettepanekute eest äh, ja selle eest, et te mõistsite, kui tähtis on selle, selle ettepaneku nende arvamuste käekäik ja me loodame, et lõppude lõpuks võetakse vastu arvamused, mis on saanud laiapõhjalise konsensuse osaliseks. tahaksime vastata tõesti oma raportitega miljonitele noortele aafrikatele, kes tunnevad, et nende kontinendil on nende tulevik ebakindlaks muutunud. kardame, et nad isegi on lootust kaotamas, seega tahaksime neile leida vastuseid ja süvendada Euroopa Liidu ja Aafrika suhteid, tehes seda sugugi mitte ühepoolselt, vaid võrdsete partneritena. tänan. suur tänu, kolleeg Castaldo. kas on veel sõnavõtusoove? ei ole. nüüd äh, kõigepealt tahaksin teile teada anda, et viis pluss viis formaadis toimus meil üks kohtumine eelmisel nädalal Strasbourgis, see tähendab seda, et äh, välisasjadega tegelevad viie komisjoni esimehed pluss äh, viis volinikku äh, kohtusid omavahel ja rääkisime sellest teemast ning otsustasime kõik, et see Aafrika teema on meie prioriteet mitte ainult sel aastal, vaid ka järgmistel aastatel. Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumine ning kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal novembril Abidžaanis toimuv äh, parlamentide vaheline kohtumine on äh, ka eesseisvad üritused, kinnitust me ei ole saanud, kuid kolleegid, kes tunnevad huvi, andke meile teada võib-olla te Äh, panite ka tähele, et kantsler Merkel on isegi eelmisel nädalal teinud ettepaneku Aafrika Marshalli plaani äh, väljatöötamiseks, muidugi see võib olla osa föderaalvalimiste kavast, aga ikkagi tegemist on olulise raportiga. milline on meie ajakava? muudatuste ettepanekute tähtaeg langeb kolme päeva pärast äh, kell üksteist hommikul, ahveti hääletus toimub kolmekümnendal või kolmekümne esimesel augustil ja telekomisjoni hääletus toimub kümnendal, üheksandal või kümnendal oktoobril. me oleme äh, päris hästi oma ajaga toime tulnud ja järgmine päevakorrapunkt on avalik kuulamine, äh, millest käsitletakse suhteid Armeenia ja Aserbaidžaaniga ning nendega sõlmitavaid laiaulatuslikke lepinguid kes on huvitatud teemast, tulge aga ligemale. Welcome. So ladies. So welcome Ms. Minasian tere tulemast, proua Minasjan ja proua ähm, Alijeva. tere tulemast välisasjade komisjoni Euroopa Parlamendis. et äh, sissejuhatajaks ütlen, et Euroopa Liit praegu vaatab läbi oma suhteid Armeeniaga ja Aserbaidžaaniga äh,, kellega läbirääkimised on äh, äh Armeeniaga siis on lõppenud ja Aserbaidžaaniga äh, on läbirääkimised alanud. tegemist on siis nõusolekumenetlusega Euroopa Liidu Armeenia lepingule ja vahearuande ja soovitustega Euroopa Liidu Aserbaidžaani lepingu läbirääkijatele. Äh, meie komisjoni saat- ähm,, saadikud käisid selles regioonis äh, mõni aeg tagasi ja täna on meil võimalus kahe eksperdiga arvamusi vahetada, et ette valmistada oma raporteid. kaks lepingut peaksid olema kõikehõlmavad eh, nii erinevate valdkondade kui ka süvendatusastme poolt, seega mm, kõigepealt eh, me peame partnerluslepingust rääkima eh, me tahaksime, et meie ühised väärtused, demokraatia, demokraatia, head valitsemistavad, õigusriigi põhimõtted, neid austataks regioonis, tahaksime võidelda korruptsiooni vastu, tahaksime, ähm, et äh, meie alusväärtused puudutaksid ka investeeringuid, investeeringuid äh, ka erasektoris ning tahaksime äh, et saavutataks ähm, stabiilsus, äh, muidugi see regioon on mõjutatud välistegurite poolt, äh, nagu ka sageli on öeldud, äh, konfliktide poolt, et me tahaksime nüüd selged poliitilised soovitused anda see, seoses nende parlamendi raportite koostamisega. oleme kutsunud täna siia tunnustatud eksperdid, et nad saaksid neil teemadel arvamusi avaldada. me oleme ka välisteenistuse eksperdi kutsunud siia. Armeenia külaline on, oli meil ette nähtud tegelikult kutsuda siia eh, aga ta ei saanud tulla, härra Richard Kirgosjan, nüüd on äh,, eh, Romero siin on siin, kes teda asendab. ta on üheksateist aastat töötanud avatud ühiskonna fondis, edendades demokraatlikke valimispõhimõtteid, vähemuste õigusi, teisi demokraatlikke õigusi. samuti tervitan siin Oxfordi külalislektorit proua Leila Alijevat, ta on riiklike ja rahvusvaheliste uuringute keskuse rajaja, see on äh, mõttekoda, mis asub äh, Bakuus, ta on töötanud John Hopkinsi äh, fondis, UNDP-s, OSCE-s, ta keskendub, keskendub siis Euroopa Liidu Aserbaidžaani lepingule ja härra Schubel on siis Euroopa välisteenistusest, ta tegeleb meie idanaaberlussuhetega. kes siis alustab? Promelasjan või Alija? palun. Promelasjan. Thank you, Mr McAllister, thank you. suur tänu teile, härra McAllister. suur tänu ja tere pärastlõunat, äh, välisasjade komisjoni liikmed. mul on hea meel äh, olla siin täna teie ees ja rääkida kuigi paraku äh, Richard ei saanud ise siin olla ja omaenda kõnet äh, pidada paraku. tahaksin alustada oma kogemustest avatud ühiskonna fondiga ja sellest, kuidas me oleme näinud assotsiatsioonilisi tegevusi Euroopa Liiduga ja Euroopa Liiduga koostööd, ükskõik kas siis Euroopa Liidu endaga või Euroopa Nõukoguga Eh, heade valitsemistavade, demokraatia protsesside eh, ja muu kallal. me oleme vabakonnaga näinud, vabakonnana näinud eh, suhteid Euroopa Liiduga kui lisandväärtust ning reformikava, mis on koostöös Euroopaga loodud, on peamiseks jõuks ja motiiviks selleks, et Armeenia saaks muutuda avatumaks ühiskonnaks, olla demokraatlikum ning paremini valitsetud ka riigina. ja sellepärast oleme me Euroopa Liiduga äh, koostööd prioritiseerinud, kas siis Euroopa naabruspoliitikat või isegi enne seda veel Euroopa Nõukoguga liitumist. ja selles töös püüame me väga oluliselt seirata seda, kuidas need reformid on loodud ja kuidas on nad rakendatud ning oleme püüdnud ka hea valitsemise ja inimõiguste küsimused äh, oluliseks teemaks, et meie valitsus, aga ka Euroopa Liit peaks kinni omapoolsetest lubadustest, mis puudutab inimõiguste toetamist, kaitsmist ja edendamist. ning selle kõigehõlmava leppe sõlmimine on väga tunnustatud Armeenia poolt, eriti Armeenia vabakonna poolt, aga ma ütleksin tegelikult, et ka ühiskonna poolt laiemalt. sest kui te vaatate uuringuid, siis näete väga selgelt, et Euroopaga lähenemine on olnud alati väga kõrgel kohal äh, avalikkuses korraldatud arvamusküsitlustes ja meie oleme eriti hinnanud seda kogemust pärast seda, kui olen peaaegu neli täit aastat, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast kolmandast septembrist, kui otsus tehti, mitte kirjutada ühepoolselt alla Armeenia poole pealt siis assotsiatsioonileppele. ja nüüd nägime seda negatiivset mõju ka Armeenia äh, ühiskonnale tervikuna, nii majanduslikule äh, kui ka tegelikult demokraatlikele standarditele, normidele ja ka meie eesmärkidele. nii et äh, sellest aspektist on meil kindlasti hea meel, et meil on struktuurne ja siduv kokkulepe Euroopa Liiduga. algatuseks äh, selgitan ma, milline on olukord ja ka seda, mida on tähendanud need neli aastat eh, Armeenia jaoks Arma-, Armeenia käesoleva aasta aprillis eh, oli eh, esimest korda muudetud põhiseaduse järgi uued valimised, mis tegelikult Armeenia viib presidentaalsest struktuurist üle parlamentaarse vabariigi juurde nüüd oleme me siis alustanud üheaastast perioodi, kus see üleminek saab lõpu. enne, kui kirjutasime alla, kõneleja parandab end, enne kui olid valimised, siis kõigehõlma kokkulepe koostööks sõlmiti mõlema osapoole poolt. välimised valimised äh, tegelikult äh, tähistasid uut perioodi, äh, üheaastast perioodi riigi elus, olles väga aktiivses üleminekuperioodis. kuna need muudatused, mis vajalikud olid riigi jaoks põhiseaduse muutuse tulemusena, väga põhimõtteline kriminaalõiguse muudatus on sellega äh, Äh, kaasa tulnud, sealhulgas ka äh, head valitsustavad ja inimõiguste vallas on suured muutused, äh, nii et see tegelikult toob kaasa ka sisulised võimalused muuta eluriigis ja teha sedasama, mis täpselt seda, mida põhiseaduslik muudatus vähemalt ennem mm, muudatuse elluviimist ütles, et see tähendab paremat valitsemist, see tähendab ka haldussuutlikkust ja ka võimude lahusust. ning paremini peetaks ka kinni siis äh, inimõigustest. Need on äh, kõik äh, valitsusvallas muutused küll, aga kohtusüsteemi ja inimõiguste vallas samuti. nii et see on üks aspekt, mille peate kindlasti silmas pidama, kui räägite sellest ajahetkest. edasi teine oluline aspekt. väga negatiivsed äh, kogemused, mis mõlemad äh, pooled on saanud, äh, kui nad läbi rääkisid, aga lepingule kaks tuhat kolmteist alla ei kirjutanud. ja me oleme püüdnud selle ajahetke peale mõelda, õppima, õppida sellest nii palju kui võimalik, niimoodi, et me oleksime valmis mitte lubama negatiivsetel asjadel juhtuda. et mõtlema hoopis äh, selle asemel positiivselt selle peale, kuidas oleks kõige paremini võimalik äh, seda äh, perioodi enne allakirjutamist kasutada, mida seal täpselt oodata ja kuidas selle aja jooksul silmi lahti hoida, mida märgata selles kontekstis. peab ütlema, et paraku on Äh, väga palju asju, mille osas peaks olema ettevaatlikud, äh, sest viimase nelja aasta jooksul või isegi veel pikema perioodi jooksul on olnud äh, väga suur vähikäik, kui me mõtleme inimõiguste standardeid ning samuti ka hea valitsemistava omasid meie riigis. ja praegu on olukord, kus kui poliitiline protest ja aktivism kui selline on päris tõsise surve all inimestel ei ole võimalik äh, kas kaitsta või äh, seista oma õiguste eest äh, kohtus, sellepärast et kogu justiitssüsteem on, ei ole paraku sõltumatu. ja siin ütleksin lisaks, et praegu on aeg, kui me arvestame äh, et suured õiguslikud muudatused leiavad aset, siis Euroopa Liit peaks olema väga valvas, pidamaks silmas neid muudatusi, mis aset leiavad. silmas peame pidama sedagi veel, et pärast seda, kui aprillikuu valimised aset leidsid, olid väga tõsised sotsiaalsed ja majanduslikud ning ilmselt ka poliitilised muudatused nii nagu on juba päris tihti öeldud ja on ka tõestatud, siis äh, poliitiline võim on konsolideeritud ja loomulikult presidendi kätes valimised ning parlamentaarsele süsteemile üleminek on loonud väljakutse riigis kuidas äh, mõningate režiimi osade poolt äh, oleks võimalik seda konsolideeritud äh, võimu viia uuele süsteemile üle, aga jätta see terveks selliseks, nagu ta on? kuidas täidesaatva võimu ja kohtuvõimu eest saa-, üle ning parlamendi üle saavutada samasugust võimu nagu seni, aga uue süsteemi läbi? ja selles osas peame olema väga valvsad ja õiguslikesse muudatusesse leidma sellised võimalused sisse tuua, et me säilitaksime ikkagi äh, avaliku ruumi surve allalt vabastamise, äh, me ei lubaks avalikku arvamust ja ruumi äh, kõik presidendi aparaadi kätte suunata. ja üks võimalus, kuidas seal silma peal hoida ongi pidada silmas neid muudatusi, mis uue programmi äh, alusel ellu viiakse, selle nimi on armee ja rahva liitmine. üks võimalus on siin kindlasti see, et ühiskond lihtsalt militariseeritakse ja teatud täitevvõimu funktsioonid ning õigusandlikud funktsioonid läheksid lihtsalt uute programmide kätesse. soovituste puhul tahaksin olla konkreetsem ning püüan ka teie tähelepanu pöörata sellele, et mõelge selle peale, millised on kohtureformi järgmised sammud ning äh, kriminaalkoodeksi ja kriminaalmenetlusõiguse ähm, küsimusi, et äh, tagada, et võimude lahe, lahusus on tagatud ja et äh, meie kohtusüsteem muutuks sõltumatumaks. Euroopa Liit on prioritiseerinud kriminaalõiguse valdkonnad ja on kriminaalõiguse valda tegelikult väga palju ka investeerinud, tagades seda, ennetamine ja äh, piinamisvastane tegevus, äh, võitlus ning piinamise ennetamine oleks äh, olemas. Need on meie jaoks äh, tõesti väga probleemsed aspektid ja me seetõttu paluksimegi, et pöörake tähelepanu, vaadates, äh, kas ikkagi reformid nendes valdkondades toimuvad nii, nagu ette nähtud on teemasid ühiskonnas, mida kasutatakse ära ja propageeritakse selleks, et negatiivseid patriarhaalseid suhtumisi esile tõsta, negatiivseid suhtumisi sealhulgas ka Euroopa suunal, eriti kui me räägime koduvägivallast või diskrimineerimisest siis need on kindlasti teemavaldkonnad, mille osas ma paluksin teil olla jällegi valvas. ning äh, ka jätkusuutlik, äh, et äh, vabakond ja muud asutused reformi teel jätkaksid. negatiivseid arenguid on viimasel ajal olnud ka selles, kuidas avalikkus eh, oma arvamust eh, avaldab eh, ning arvamuste erisust välja toob ja samuti kasutab oma kogunemisvabadust. praegusel hetkel on inimesi, kelle üle mõistetakse kohut nende poliitiliste vaadete ja eesmärkide pärast mis lähevad vastuollu siis äh, valitsuspartei mõtete ja vaadetega. ligipääs äh, õigusele, õigusemõistmisele on väga kaheldav nende inimeste puhul ja need on tõesti valdkonnad, kus me loodame, et Euroopa Liidu tähelepanu on valvsam ja et Euroopa Liit oleks ka näha rohkem partnerina, vahemehena ja väärtuspõhise lähenemise loojana. selle asemel, et lihtsalt olla üheks osapooleks selles lepingus. ja see kogemus, mis meil oli Armeenia reformidega, ei ole olnud meid äh, rahuldavad selles mõttes, et me oleme ise kogenud päris pealiskaudset ja manipulatiivset äh, lähenemist äh, reformidele. ja see vastus või reaktsioon ei ole olnud piisav sellisele mm, suhtumisele ka Euroopa Liidu poolt paraku see juhtus kõik enne seda, kui assotsieerimisleping äh, ellu kutsuti. sama suhtumine, aga samas ka rohkem spekulatsioone teatud äh, reformide probleemkohtade osas või on ka Euroopa Liidu prioriteetide hulgas? ja ka see valmistab meile muret. ja need on just need probleemid, mis on seotud just avaliku ruumi kaitsmisega, väljendusvabaduse kaitsmisega, kogunemisvabaduse kaitsmisega ning diskrimineerimisvastase tegevusega ja koduvägivalla vastu võitlemisega. niisiis on need just teemad, mis minu arust on prioriteetsed aga need valdkonnad, kus eh, Euroopa Liit on olnud väga tõhus eh, korruptsioonivastase võitluse ja hea valitsustava eh, eest võitlemiseks. on juba väljendatud ka kohaliku delegatsiooni poolt Yeah, I, if I may. Um, it's, it's very important that the uh, väga tähtis on ka see, et nendele läbirääkimistele tulles püüame me analüüsida ja mõelda selle peale, mis on valesti läinud ja püüda seda, et samu vigu tehakse uuesti ja siinkohal äh, kindlasti on oluline äh, nõuda äh, vastutuse võtmist ka Armeenia osapoole poolt, et nad peaksid oma lubadustest kinni, see on väga tähtis. me oleme näinud olukorra mm, halvemaks muutumist ja see tuletab meelde meile samu sündmusi juba minevikus eriti kui me räägime õigussektorist äh,, ja eriti, kui me räägime sellest, et demokraatia teeb vähikäiku meie räägime läbi lepingu alal ja näiliselt progress ka toimub, linnukesed on igas kastis, on tähtis ikkagi see, et me kontrolliksime, kuidas on reaalne olukord koha peal. ei saa olla niimoodi, et me räägime justiitssüsteemist, võimude lahususest, sõltumatust kohtusüsteemist ja ligipääs õiglasele kohtupidamisele äh, ning õigusemõistmise kõikide kodanike jaoks, aga samas on riigis toimuvas kohtuprotsessid, kus inimesi äh, süüdistatakse põhimõtteliselt lihtsalt nende poliitiliste veendumuste pärast, kes ei saa ligipääsu õiglusele, kellel ei ole täit õigust õiglasele kohtupidamisele. ja seetõttu on väga oluline Äh, väga selgesõnaliselt peaks ütlema ka Armeenia osapoolele, et need on assotsieerimise nurgakivid Euroopaga ja niimoodi ei tohi. ei saa rääkida heast valitsemistavast ja samas olla siis aga hooletu ja jätta lihtsalt kõrvale korruptsioonisüüdistused äh, ja faktidele mitte silma vaadata sotsiaalsest õiglusest rääkida ei ole õige, samal ajal kui töötajate õigusi ei kaitsta reaalselt. nii et need on kõik äh, väga olulised teemad. ja nende äh, kinnistamine, nende rakendamine, mis on vajaka, kui me räägime alates siis töötajate õigusest ja lõpetades äh, Äh, sellega, et haridus peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, siis me jõuamegi selleni, et võim konsolideerub äh, ühte kohta ja see mängitakse valimistel ikka jälle uuesti läbi. nii et äh, selles osas kutsun teid üles kindlasti olla valvsad. mis siis kohapeal toimub ja kuidas asjad, millele valitsus on pühendunud äh, ja lubas muuta, kuidas nad tõsiselt muutuvad. erinevaid asju juhtub praegu Armeenias. mul oleks hea meel loomulikult äh, ka konkreetsematele küsimustele vastata, kui teil neid on. ja praegu minu poolt kõik, aitäh! Thank you, miss! aitäh, proua Minasjan! ja nüüd saab sõna proua Alijeva, kes räägib meile Aserbaidžaanist suur tänu. kahe tuhande kuuendal aastal äh, kõik äh, Lõuna-Kaukasuse vabariigid allkirjastasid oma äh, plaanid ja kõikidel kolmel oli ka väga inspireeriv säte selle kohta, mis puudutas Euroopa Liitu. ning Aserbaidžaanis oli ka kodanikuühiskonna poolt väga tugev surve, kui leiti, et seda sätet seal sees ei ole. nii et mis siis kümne aasta jooksul aset on leidnud, selle kümne aasta jooksul Aserbaidžaanis ähm, negatiivselt arenesid mitte ainult ähm, demokraatlikud äh, väärtused, vaid ka kalduti kõrvale sellest väga entusiastlikust ähm, avaldusest. ja mina äh, viitan kas kahele struktuurilisele faktorile, ühele instrumentaalsele. üks puudut- on siis loomulikult geopolo-, geopoliitiline ähm, faktor, see puudutab siis ka naabrust Venemaaga ja, ja riik on äh, iso-, isoleeritud. et nad ei äh, saa ka abi ähm, lääneriikidelt ega üheltki teiselt äh, riigilt, nii et Venemaa surve jääb endiselt väga oluliseks teguriks ja ähm, see määrab äh, ka riigi taktika ja äh, tegutsemise ning Aserbaidžaanis on see, seda ähm, tegurit siis rakendatakse konfliktide kaudu, nii nagu ka teistes riikides ja äh, alates üheksakümnendatest on, äh, oleme selle probleemiga silmitsi olnud ja siiamaani, nii et äh, Aserbaidžaani vägagi järjepidevalt ähm, karistatakse tema iseseisvuse pärast seda üheksakümnendatest alates. ja teine strukturaalne ähm, faktor on siis siseriikliku laadi ja see puudutab eelkõige just nafta rolli meie majanduses, me teame, mis saab riikidest, kui nad, nad äh, hakkavad ähm, naftakaubandusega just ähm, dekoloniseerimise faasis tegelema siis, kui vastavad institutsioonid, ametid on veel nõrgad, see ja kuidas see mõjutab ka demograaf-, demokraatia ähm, arengut, mis on äh, siis seotud nii tugevalt ka energiahuvidega. nii et peale aastat kaks tuhat kuus, äh, kui Ehm, just naftatulud ehm, hakkasid suuremal hulgal Aserbaidžaani tulema, siis see suurendas ka valitsuse ehm, enesekindlust ja seda on nimetatud ka ressursside natsionalismiks. nii et aga me räägime siin praegu ainult valitsusest, administratsiooniks, mitte kodanikuühiskonnast ja nüüd ma jõuan siis ka selle eh, kolmanda teguri juurde, nii et äh, see käsitleb siis Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahelisi suhteid. nii et äh, see, mida nimetati äh, see, mida nimetati eristamiseks, see tegelikult aset ei leidnud meie majanduses ja, ja selle raames ei tegeletud ka erinevate probleemidega, mis riigis eksisteerivad ja äh, ja alates üheksakümnendatest on ka sümmeetrilised arengud ähm, riik versus ähm, rahvas. et äh, kui äh, riik sai väga palju investeeringuid energia äh, valdkonda sektorisse, mis oli riigi kontrollida ja samas kodanikuühiskond oli vägagi alarahastatud samaaegselt ja kui me vaatame nüüd dünaamikat, siis me näeme, et Aserbaidžaani kodanikuühiskond äh, äh, roll on tegelikult äh, on alarahastatud, isegi alarahastatum kui näiteks Gruusia kodanikuühiskond. ja seetõttu kaks tuhat neliteist aasta oli ka selline dramaatiline murranguline aasta kodanikuühiskonna jaoks, sellepärast et äh, paljud äh, juhtivad inimõiguste kaitsjad ja ka, äh, ja ka teised kodanikuühiskonna organisatsioonid suleti ja, ja ma räägin lihtsalt sellest, kuidas ähm, energiateema ja aastal kaks tuhat kuus siis ka vastav lepe energia osas allkirjastati ja see energiateema on ka mõjutanud reformide edendamist Aserbaidžaanis, sellepärast et et Aserbaidžaani valitsus ähm, seal arvas, et äh, maine, et mainet saab edendada ainult tänu ma-, edusammudele majanduses ja saavutustele majanduses ja ja kui energia valdkonnas ja julgeoleku valdkonnas mingeid tulemusi saavutatakse, siis sellest piisab äh, selleks, et äh, sind ähm, koheldaks võrdse partnerina ka Euroopas. nii et kui me räägime Aserbaidžaanist, siis, ähm, siis just see vastupanu tugevuse teema on äärmiselt oluline sellepärast et äh, see sõltub otseselt sellest, äh, kuidas äh, Euroopa Liidu naabrus ähm, täna areneb, inimõiguste küsimused, demokraatlik areng, kuidas see kõik edeneb ja ma arvan, et Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahelistest suhetest ähm, oli siin, oli sellest puudu, nii et see on üks oluline teema mis jäi ähm, põhimõttelises selle ähm, või lähenemise põhimõtetes puudu. et Euroopa Parlament on aegsasti ähm, ka andnud selles piirkonnas aset leidvatele sündmustele reaktsiooni, kuid kahjuks sellele järgnenud teod ega mingeid tagajärgi nendel äh, parlamendi äh, tegevustel meie riigis ei olnud. ja see on oluline ka meie kodanikuühiskonna jaoks, sellepärast et me peame tegema vahet kodanikuühiskonnal ja ka äh, valitsusel, eriti riikides, mis sõltuvad nii suurel määral naftast, sellepärast et äh, eliit, äh, eliidi, eliidi ähm, olukord sõltub eelkõige just nafta hindadest, mitte just maksudest. nii et meil oleks vaja mm, uutel põhimõtetel äh, rajanevat lähenemist. sest see üldine äh, strateegia mida nimetatakse äh, pragma-, prag-, pragmaatilisuseks, siis see pragmaatiline lähenemine ei tohiks eirata ka neid mainitud teemasid mis on väga olulised ka Euroopa Liidule, see puudutab just siis just ähm, pehmet jõudu. ja me sooviksime ka hoiatada selle eest, et hakataks ähm, kuidagi imiteerima, sellepärast et ähm, koostöö valitsusega ja administratsiooniga viib, võib viia suuremate manipuleerimisteni. et ähm, institutsioonide ülesehitamine, ülesehitamist hakatakse manipuleerima, sellepärast et ähm, meie valitsuse liikmed on ära õppinud, kuidas niinimetatud reforme ära kasutada omaenda huvides, nii et kui äh, ametlikult äh, siis nimetatakse seda detsentraliseerimise reformiks või siis äh, dereguleerimiseks, siis tegelikult, tegelikult selle tulemuseks on võimu suurem monopoliseerimine, nii et ma arvan, et äh, ka sellega tuleb arvestada erinevates kokkulepetes, mida praegu läbi räägitakse. Aserbaidžaani iseloomustab, nagu te teate, ka väga, kõige suurema poliitiliste vangide arv kui Euroopa Liit ähm, meid ei aitaks, siis me ei tea, kelle poole ähm, pöörduda. nii et ka sellega tuleb arvestada, meil on endiselt veel inimesi, kes vaatamata ähm, Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustele, äh, nagu äh, äh, Karmajetovi juhtumil on endiselt veel vangis. samuti on meil vahistatud ajakirjanikke nagu üks blogija, Mahmedov, ja samuti Kalandar, kes oli blogija, ajakirjanik, kes suri vanglas ja meil on ka ähm, kohtumõistmise väliseid tapmisi aset leidnud seitse, nii et ähm, üks tapeti näiteks äh, riigireetmise eest ja ta salaja mm, maeti äh, sõjavägi siis korraldas tema salajase matmise. ja me sooviksime hoiatada teid ka siis ähm, valitsuse ähm, liikmete, nende lähikonna eest, sellepärast et äh, nemad äh, ei soovi ähm, mingit vastutust võtta, mitte mingi, nemad ei soovi vastutust võtta kõikide nende poliitiliste ähm, poliitiliste kuritegude eest. nii et palju mul aega veel on, viis minutit. ja ma sooviksin öelda, et energia, julgeolek, kaubandus loomulikult jäävad nendeks äh, valdkondades, kus nii Euroopa Liit kui ka Aserbaidžaan äh, kindlasti kokkulepeteni jõuavad, aga energiajulgeolek on ähm, just üks nendest struktuursetest ähm, faktoritest, mis paraku ei toimi äh, hästi ähm, demokraatia edendamisel, nii et sellega tuleb kindlasti arvestada. ja seda ka tuleks ka tegeleda uue kokkuleppe raames nüüd äh, tulles nende mm, üldiste soovituste juurde, siis ma ütleksin, et te peaksite nõudma ka poliitiliste äh, vangide vabastamist ja samuti ka, et äh, vastavaid tingimusi rakendatakse riigis, see puudutab siis ka poliitilist, mm, poliitilise tegutsemise vabadust, meediavabadust ja need on kõige olulisemad tingimused äh, selleks, et äh, arendada välja võrdsed strateegiliste partner, partnerlust, sellepärast et ma saan aru, et äh, Aserbaidžaani pool üritabki seda saavutada, võrdväärset partner, partnerlust, võrdväärset suhet ja see ei ole võimalik lihtsalt mingisuguste rahvusvaheliste kohustuste võtmisega ja, ja siin tuleb ikkagi lähtuda ka äh, universaalset, universaalsetest inimõigustest. samuti tuleb tähelepanu pöörata vabaühenduste tegevusele, samuti mis puudutab vabaühenduste registreerimist ja ka mis puudutab mm, välisrahastust äh, saavate vabaühenduste registreerimist, nii et äh, tuleb nõuda ka nende mm, reisikeelu kõrvaldamist ja nende varade mm, lahtikülmutamist. ja dialoogis Aserbaidžaaniga tuleb ka vältida imiteerimist ja nagu ja Aserbaidžaani liitumine WTO-ga tuleks ka välja tuua ühe prioriteedina. ja samuti tuleks tähelepanu pöörata sektoripõhisele koostööle ja seetõttu Euroopa Liit peaks äh, sisse tooma ka sellised tingimused, mis tagaksid läbipaistvuse erinevates kokkulepetes. samuti tuleks survestada äh, ka sektoripõhisele koostööle ja Euroopa Liit peab ka arvestama, millised on äh, energiapoliitilised mõjud siseriiklikule poliitikale ja siin tuleb ka arvestada, milline äh, roll on energiapoliitikal riigile, valitsusele ja kodanikuühiskonnale. samuti tuleb kasutada kaubanduskoostööd äh, majanduse ja demokraatia edendamiseks, äh, siin on oluline ka detsentraliseerimine ja liberaliseerimine. ning üheks olulisemaks teemaks on ka see, et, et kui on vähe mõjutamiskanaleid äh, poliitilises äh, valdkonnas, siis äh, Euroopa Liit peaks ka panustama just ülikoolide vahelisele koostööle ja ka panustama ka rahaliselt Aserbaidžaani tead-, teadlasringkondade toetamisele, samuti ka teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse. ja siinkohal ma lõpetan ja hea meelega vastan teie küsimustele suur aitäh, proua Alijeva, selle ülevaate eest olukorrast Aserbaidžaanis ja äh, härra Šöbel on juba siia saabunud vahepeal ja anname temale ka sõna. ja peale seda on meil piisavalt aega küsimuste esitamiseks, aruteluks. härra Schöbel, kõik te teate, et ta vastutab sektorite kaupa läbirääkimiste eest nii Aserbaidžaaniga kui Armeeniaga ning samuti kaubandusosa eest läbirääkimistel. palun! suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile, kallid kolleegid! kallid Armeenia ja Aserbaidžaani kolleegid, vabandan, et ma hiljaks jäin, sest mul oli väga kiire päev vabandan, et ma ei kuulnud neid ettekandeid, mis siin täna peeti, ikkagi tahaksin äh, rääkida välisteenistuse perspektiivist nendest küsimustest, kuhu me oleme jõudnud kahe lepinguga ja läbirääkimistega. alustame Armeeniast. nagu te teate, äh, tuletan natukene meelde ka, kuidas see kõik arenes äh, kui ma kolmandal septembril kaks tuhat kolmteist ametisse astusin, otsustas Armeenia läbirääkimistest laua tagant äh, tagasi astuda, siis oli läbi räägitud assotsieerimisleping ja äh, tegelikult otsustas äh, Armeenia Euraasia Liidu kasuks ning samas Äh, otsustati, et Euroopa Liiduga tuleks arendada kaassuhteid, aga mitte assotsiatsioonilepingu kaudu. siis läks veidi aega, et välja selgitada, mis oleks võimalik nii poliitiliselt kui tehniliselt äh, nendele, kes on Euraasia Liidu liikmed. ootasime siis, mida Armeenia ise arvab sellest Armeenia pidi loomulikult äh, välja selgitama, äh, millised on tema kohustused uues liidus, Euraasia liidus. ja lõpuks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, anti siis Euroopa Liidule uus läbirääkimiste mandaat ja kaks tuhat viisteist detsembris said ka läbirääkimised alguse. kõnelused lõppesid päris kiirelt arvestades tegemist on uue lepinguga, seega detsember kaks tuhat seitse, kaks tuhat kuusteist. nüüd ähm, me äh, võtlesime, võtsime palju sellest, mis oli juba läbi räägitud seoses assotsieerumislepinguga üle, ei olnud vaja kõike enam ära äh, rääkida ja, ja üle rääkida. hoidsime erinevad sektsioonid üle ja meil oli hea meel, et Armeenia oli valmis ka eh, eh, juriidilise lähenemise osa üle võtma, nimelt eh, õigustiku ühtlustamise küsimuses olid nad valmis kokku leppima ja mitmes valdkonnas läks natukene pikemat aega vaja rakendamiseks, aga ikkagi kokkuvõttes võib öelda, et protsess oli väga eh, tõhus, saavutati väga hea ambitsioonikas kokkulepe, eh, loomulikult kaubandusosa eh, oli enne siis endine see põhjalik ja kõikehõlmav kokkulepe, nüüd on seda muudetud, arvestades seda, et Armeenia on Euraasia Liidu liige ja Euraasia Liidul on omad nõudmised, mida ei saa kooskõlastada enam selle põhjaliku ja kõike hõlmava kaubanduslepinguga. ja nüüd uue lepingu nimi on äh, põhjalik ja äh, äh, täiendatud partnerlusleping SEPA Comprehensive and Advanced on selle lepingu nimi ja meie äh, juristid, lingvistid vaatasid äh, teksti mõlemalt poolelt läbi. Äh, tekst kontrolliti nii Euroopa Liidu keeltes kui ka armeenia keeles üle ja arvestades siis seda, et kõik sammud eh, tehti õigeaegselt, siis võiks selle SEPA lepingu alla kirjutada juba eh, novembris, kui toimub meie idapartnerluskokkulepe äh,, kohtumine muidugi idapartnerluslepingute puhul on vaja just selliseid süvendatud suhteid Euroopa Liiduga ja meil on vaja selliseid suhteid ka Euraasia Liidu liikmesriikidega. üks põhiküsimusi võib edu saavutamises oli see, et me pidime arvestama ka väga tähelepanelikult Armeenia eh, muude rahvusvaheliste kohustustega, eriti Euraasia Liiduga. nüüd eh, SEPA eh, vastupidiselt sellele eelnevale lepingule ei sisalda seda kõikehõlmavat süvendatud kaubanduskokkulepet, ta ei ole ka meie äh, sooduslepingute äh, läbirääkimiseks äh, võimeline, sellepärast et tal on Euraasia Tolliliidus oma, oma kokkulepped. ja nüüd me arvame, et see uus leping loob väga head soodsa kliima investeeringuteks, arenguks, eh, isegi kui seal eh, selgelt eh, investeeringute peatükki eraldi ei ole. see puudutas siis Armeeniat. edasi, Aserbaidžaan. me ei ole Aserbaidžaaniga jõudnud nii kaugele kui Armeeniaga. meil oli juba algus tehtud assotsieerumislepingu kohta aastal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, aga me mõistsime, et Aserbaidžaan ei olnud sellisest äh, äh assotsieerumislepingust huvitatud nagu mõned teised idapartnerlusriigid ja Aserbaidžaan pigem püüdis äh, saavutada ühistel huvidel rajanevat lepingut, mis tooks mõlemale poolele ühist kasu ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta idapartnerlust kohtumisel ähm, tutvustas äh, Aserbaidžaani välisminister volinik Haanile lepingu projekti strateegilise ko äh, koostöö kohta. ja äh, siis algasid läbirääkimised mis peaksid lähtuma ka olemasolevast kokkuleppest, mis meil juba on, aga siis laiendaksid seda lepingut läbirääkimiste käigus, arvestades, et PCA partnerluskoostööleping on juba ähm, vananenud ja meil on vaja uut uut alust koostööks. vaatame äh, seda muidugi ka uue naabruspoliitika raamistikus ja uute poliitiliste väljakutsete raamistikus me analüüsime põhjalikult seda, seda dokumenti, kaks tuhat viisteist detsembris külastasime ka Bakuud, et mõista paremini, milline võiks olla selle uue lepingu ulatus ja leppisime kokku, et ambitsioonitase ei tohiks jääda allapoole olemasolevast partnerluse koostöölepingust see uus leping peaks olema juriidiliselt siduv ning ta peaks lähtuma ning asendama olemasoleva partnerluse koostöölepingu huvitav oli see, et meie teadmisel äh, oli tegemist äh, kolmanda, alles kolmanda riigiga, kes ise äh, esitas lepingu teksti või projekti Euroopa Liidule ja see tähendas, et me oleksime pidanud ka nüüd paindlikud olema, et kuidas seda demokraatlikku protsessi raames käsitleda, kuidas arvestada selle Aserbaidžaani ettepanekuga siis kui, sest me peame mandaati ju äh, saama liikmesriikidelt, selle me saimegi neljateistkümnendal novembril, siis kui tuli kokku Välisasjade Nõukogu, mandaat kiideti heaks, saime õiguse läbi rääkida äh, uut lepingut, laiendada olemasolevat lepingut, arvestades praegust Euroopa Liidu poliitikat ja uusi arenguid ja läbirääkimised tegelikult algasid alles seitsmendal veebruaril kaks tuhat seitseteist, kaks kuud hiljem siis, kui president Alijev külastas Brüsselit. läbirääkimiste algus selle uue lepingu kohta annab meile uusi võimalusi ja ajakohastada mitte ainult selle lepingu õiguslikku alust, aga e, seada ka meie suhted uuele alusele, laiendada koostöövaldkondi. BCA e, puhul ei ole eriti palju valdkondi e, kaetud ei ole põhjalikult kaetud, nüüd on meil uus võimalus rohkem valdkondi laialdasemalt katta. samuti on meil nüüd võimalus laiendada koostööd hetkel, kui Aserbaidžaan püüab mitmekesistada oma majandust äh, lisaks energiasektori arendamisele. see on praegu Aserbaidžaani majanduse prioriteet Aserbaidžaan on väljendanud huvi ka muudes valdkondades koostöö tegemiseks, näiteks transport. see on üks huvi äh,, väga oluline valdkond Aserbaidžaanile. Aserbaidžaan on Aasia ja Euroopa ristteel äh,. turism, terrorismivastane võitlus, digitaalmajandus äh,, need on nüüd äh, erilises huviobjektis seoses Eesti eesistumisega. seda on ka mitu korda nimetatud. ja loomulikult äh, tahaksin äh, kommenteerida ka proua Alijeva ettekannet, nüüd on meil ka võimalus ajakohastada Aserbaidžaani kohustusi äh, demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste edendamisel või vähemalt äh, nende kohustuste puhul, mis on seotud Aserbaidžaani liikmelisusega Euroopa Nõukogus ja see on väga oluline fakt, me oleme seda arutanud liikmesriikidega siis, kui me leppisime kokku läbirääkimiste mandaadis kokkulepe muidugi klassikaliselt äh, puudutab kaubandus- ja majandusosa ja siis on seal eraldi peatükk õigusriigi ja hea juhtimistava kohta. Aserbaidžaan on tervitanud seda ettepanekut ja läbirääkimised jagatakse ka osadeks, nii nagu teiste läbirääkimiste puhul. kolm töörühma tegeleb läbirääkimistega, üks poliitilised küsimused, seda juhib pealäbirääkija Luc de Vignier EAS-i kes on läbi rääkinud ka Armeenia kokkulepet, äh, number kaks, meie pead, äh, kaubanduspeadirektorat juhatab neid ja kolmas on siis koostöö äh, läbirääkimised, mida juhatan mina. meil on kaks vooru juba poliitilises küsi-, poliitilistes küsimustes toimunud, toimusid juunis, enne suvepuhkust võib-olla toimub veel üks. mõlemad pooled soovivad läbirääkimised lõpule viia niipea kui võimalik ja eh, poliitilise poole pealt võiks ka nimetada, et meil on eh, poliitiline dialoogi peatükk, meil on inimõiguste peatükk, meil on kodanikuvabaduste dial-, eh, peatükk ja me oleme päris hästi edasi jõudnud, kaasa arvatud inimõiguste küsimustes kaubandustöörühmas meil toimus juunis üks voor, äh, kõneluste voor, äh, peame videokonverentse, peame läbirääkimisi peatükkide kaupa, läbirääkimised rääkisid äh, SBS-ist, läbipaistvusest, tolliküsimustest, vaidluste lahendamise küsimustest, investeeringute kaitsest, seal on kaksteist peatükki kokku ja muidugi WTO liikmelisus puudub, Aserbaidžaanil see ei muuda sugugi lihtsaks meie, meie kõnelusega, loodetavasti saame kuidagi kaasa aidata Aserbaidžaani arengule ka selles suunas. ja edasi sektorite koostöö, meil on kaks vooru toimunud, oleme avanud üheksa peatükki ja oleme kolm juba sulgenud, jällegi selles suhtes äh, on kodanikuühiskonna peatükk äh, meil veel ees ja kui äh, me oleme nüüd läbirääkimistega edasi jõudnud, siis suudame me ka kindlasti intensiivistada oma suhteid Aserbaidžaaniga. nii nagu proua Liieva kõneles. Ähm, ma lõpetaksin siinkohal, aga olen valmis teie küsimustele vastama. suur aitäh! suur tänu teile! nüüd on meil siin ära kuuldud kolm väga huvitavat avaldust ja ma arvan, et nüüd on võimalus esitada küsimusi ja pidada debatti. ma ütleksin, et selleks on meil aega umbes äh, nelikümmend viis minutit. kolleegid, kes on Aserbaidžaani küsimustest huvitatud ja teised, kes Armaan-, Armeenia omadest, ma arvan, et neid kahte rühma ei ole mõtet äh, laiali lüüa ja seetõttu võtame kohe kõnelejate nimekirja järgi kolm minutit igale sõna ja Rahvapartei saab esimesena sõna. <coughs> suur tänu teile, esimees, ütleb proua Sovko. mõningad kommentaarid Aserbaidžaani kohta, sellepärast et olen Rahvapartei variraportööriks Euroopa Parlamendis sel teemal uus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani kokkulepe, mis veebruaris alguse sai, peaks olema koostööinstrumendiks vastastikuse huvi valdkondades, mille eesmärk on jagatud äh, ühtsed väljakutsed, äh, näiteks energiaallikate paljustamine. Äh, kuigi see kokkulepe on assotsieerimislepingu alternatiiviks idapartnerlusriikide hulgas, siis ei peaks see leping jätma kõrvale põhimõtted, mis on Euroopa Liidule omased et ja olles seda öelnud, tunnustan ma seda, et demokraatia ja inimõiguste põhimõtteid on vaja rakendada, see on sama oluline kui majanduskoostöö, mis on selle süvendatud äh, koostööleppe osad. kuigi poliitvangide ja ajakirjanike vabastamises on mõned edusammud tehtud äh, ning ka kodanikuühiskonna edendamises on vaja teha veel palju äh, ja viimased vangistamised näitavad äh, seda äh, ajakirjanike puhul ja teiste puhul ning tähtis on need asjad tagasi keerata selleks, et Aserbaidžaan oleks usaldusväärne partner Euroopa Liidu jaoks. kui me mõtleme eelmise nädala sündmustele, mis puudutab Armeenia ja Aserbaidžaani uute äh, konflikti ilmingute vahel. me teame, et Mägi-Karabahhi konflikti lahendamine ei tähenda sõjalist lahendust äh, Aserbaidžaani ja Armeenia ametivõimud peavad poliitilise lahenduse leidma sellele pikalt venivale konfliktile. toetame OSCE äh, Minski äh, rühma tööd äh, vahendajaks olemiseks selles konfliktis. olin Ahveti missiooni osaline, mis hiljuti aset leidis Armeeniasse, Aserbaidžaaniasse ja Gruusiasse ja minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt ei ole kindlasti ilma dialoogita mingit võimalust aidata neid riike äh, pikaajalise rahu kestuseni ja stabiilsuse loomiseni ja ma arvan, et äh, on Euroopa Liit ainukene moraalne majakas, kes praegu suudab aidata. ja kindlasti Euroopa välisteenistusele teid kutsun samuti üles dialoogi ja läbirääkimisi pidama nende riikide vahel. suur tänu! suur tänu! nüüd sotsiaaldemokraatide esindaja, palun ei ole kedagi, kes ase, sooviks äh, sõna. ja nüüd Charles Tannock ja ECR uh,. Thank you, Mr Chairman. Well uh, my group of course uh... suur tänu, teie esimees. Äh, minu fraktsioon loomulikult äh, toetab assotsieerimislepingut Aserbaidžaaniga, kuigi selge on, et minevikus on meile muret valmistanud see, et demokraatiat on vajaka. ja kogu va-, muidugi valitsemissüsteem Bakuus ning vaherahu ja ka lepingu sõlmimine Armeeniaga. ma kahetsesin, aga sain täiesti aru sellest, mikspärast Armeenia, arvestades praegust äh, Vene äh, julgeolekuküsimuste äh, lahendamist vajavaid küsimusi, ei tahtnud kõigehõlmavat lepingut, aga hoopis läks pigem Venemaale lähemale, olles osa pigem Euraasia koostöö osast Euroopa Liidu delegatsioon seal on pigem võib-olla sümboolne ja see ei ole mingisugune korralik majanduslepe, aga muidugi armeenlased ise peavad tõstatama selle küsimuse Moskva valitsusega. aga tahtsin ka ikkagi puudutada seda elevanti siin toas, mida mitte keegi ei ole tõstatanud. ja võib-olla meie eksperdid võiksid sellest, äh, sel teemal sõna võtta, nimelt siis äh, viimase aja eskalatsioonid ning kahe tsiviilisiku hukkumine selle tõttu, aga minevikus loomulikult armeenlased samuti on äh, saanud hukka läbi snaipritule. kuidas on võimalik äh, rahustada maha seda konflikti ja tagada seda, et OSCE Minski protsess oleks reaalne rahualgatus ja kui palju on võimalik osaleda ka Euroopa Liidul, äh, olles osaline sellesama läbirääkimiste laua taga. Äh, Prantsuse valitsus äh, on siin algatusi teinud ja kuidas oleks võimalik näiteks ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika seiremissiooni viia Euroopa Liidu poolt sinna piirkonda ja mitte OSCE asemel siis me rääkisime sellest küll, arutelud algasid juba kümme aastat tagasi, aga kusagile pole eriti jõutud. kas nüüd on äkki võimalus, kui proua Mogherini võiks ehk olla proaktiivsem? ja selge, on vaja Pariisi ja prantslastega koostööd teha, sellepärast et, et need on oluline sidusrühm, aga mulle tundub, et Minski kokkulepe äh, ei ole jõudnud kusagile ja ma arvan, et see äh, piiriküsimus on hoopis äh, killustatumaks muutnud praegu, kui see oli kümme aastat tagasi veel suur tänu, Charles Tänak ja Alde. nimel on neli kolleegi, kes sõna soovivad, ütleb esimees. alustame proua Nikolaiga, kes on Aserbaidžaani raportööriks samuti. suur tänu teile, esimees. ma tahaksin öelda, et tervitan mõlemaid kokkuleppeid nii Armeenia kui Aserbaidžaaniga ja minu arust on väga hea võimalus siin olla nähtavam ja rohkem kohal Euroopa Liiduna selles piirkonnas. selge on, et kaks erinevat riiki ja kaks erinevat olukorda on meil praegu. üks oli ja endiselt on äh, lähedal seisev Venemaale, teine tahab olla sõltumatu ja pean siin Aserbaidžaani silmas. aga see ei takista ilmselt äh, regioonis edasiminekuid. minu jaoks on muidugi probleemiks äh, geopoliitiline olukord äh, selles piirkonnas ja ma mõistan hukka neljanda juuli intsidendi, kus äh, kaks äh, Aseri naist tapeti ar-, mm, Armeenia armee poolt. see on kindlasti äh, eskalatsioon Armeenia poole pealt. ja me peame olema seal ise kohal rohkem selleks, et mõlemad osapooled hoiduksid vägivallategudest piiril, sest neljanda juuli intsident ei leidnud aset ei Aseri piirkonnas ega ka Mäkk-Karabahhias. nii et äh, me räägime agressioonist ja teame, mis selles piirkonnas toimub, me teame, äh, kuidas on olukorrad, olukord demokraatiaga, mis on juhtunud inimõigustega ja meie dialoogis äh, nõuame me inimõiguste olukorra parandamist piirkonnas, samuti ka vabakonna toetamist. see on osa meie poliitilisest lähenemisest ka läbirääkimistel. ja mina usun seda, et niipea kui võimalik, saame me seda, niipea kui see kokkulepe on sõlmitud, on see hoopis parem tee edasi sellepärast et niimoodi on võimalik meil ka oma väärtusi kajastada selles regioonis paremini. ei ole hea ainult näpuga näidata ja kritiseerida, sest see ei vii tulemuseni ja see on parem ka, kui, kui mõtleme koostöö peale kahe osapoole vahel. ma loodan ja usun, et pärast seda kokkulepet on Euroopa Liit äh, rohkem sellest piirkonnast nähtav äh, ka julgeoleku perspektiivist. Minski formaat minu jaoks on läbi kukkunud ja me peame sellest aru saama. me oleme nüüd aastaid ja aastaid rääkinud siin Minski formaadist, aga meil ei ole tegelikult äh, nähtavaid ja käegakasutavaid tulemusi. kui Euroopa Liit on stabiilsuspakti osa selles piirkonnas, siis minu arust see oleks just õige tee edasi. selleks, et tagada rahu ja stabiilsust äh, selles piirkonnas, äh, pidades kinni ka Aserbaidžaani äh, omaenda isevalitsuse püüdlusi. ja mina tunnustan seda arutelu ja loodan, et kui töötame koos, siis saame igal juhul minna edasi, parendusi ette eda, esile kutsuda, mitte ainult äh, Aserbaidžaani valitsemise ja Armaania valitsemise osas, vaid ka igapäevaelu parandamises kodanike suhtes. suur tänu, ütleb esimees, meil on veel viis äh, kõnelejat nimekirjas. One more, Mr Puh- härra Pühner, ka, kas veel on küsimus, keegi, kes sooviks äh, kõneaega? ei, siis järgnevalt Mihhail Kaaler, palun. suur tänu teile. minu jaoks on väga õige see, et käesoleval aast-, käesoleval nädalal on see kuulamine, sellepärast et neljapäeval lendan äh, Armeeniasse äh, kon-, konverentsile, seetõttu keskendun nendele küsimustele, aga ma tahaksin siiski teie käest ka kuulda, et kuidas on äh, selles riigis äh, poliitiline motivatsioon ikkagi ka täita neid tingimusi, mis nüüd on kokku lepitud, kui me mõtleme aastale kaks tuhat kolmteist tagasi novembris, kus osad osapooled äh, kirjutasid alla, teised mitte, osad ütlesid, et tahavad, aga teised jälle mitte. et kui me võrdleme seda olukorda praegusega, siis minu küsimus on, et Armeenia oli loomulikult olukorras ja ilmselt äh, Putin ütles ka neile konkreetselt, et kui alla kirjutate, siis minu toetusele äh, ase-, äh, Aserbaidžaaniga abis ka sõjaliselt ei saa te loo-, loota ja ma arvan, et nad mõtlesid järele ja nüüd on nad vähem ambitsioonikad siin. samas ma küsin, et kas on ikkagi võimalik see, et võib-olla mitte kaubandusosa, aga vähemalt poliitilise osa, osas on nüüd pikemaajaliselt ikkagi riigi tulevikule ja demokraatiale arengule mõeldes oleme rohkem saamas arengut, kui me selle peale lootsime aastal kaks tuhat kolmteist, kui alguses millelegi alla ei kirjutatud. kui ma nüüd mõtlen härra Janukovitš aasta kaks tuhat kolmteist, ma kujutan ette, et isegi kui ta oleks tohtinud alla kirjutatud, äh, siis oleks ta keskendunud pigem majandusele niimoodi, et oligarhid oleksid olnud äh, rõõmsad ja heatujulised, aga muidugi poliitiliselt demokraatia, head äh, valitsustavad ja muu osas ei oleks palju edasi juhtunud. küsimus on muidugi poliitilisest ka tahtes, kuidas täita neid asju, millele on alla kirjutatud kuidas te hindate seda olukorda, selline riik nagu Armeenia, mis nüüd on lepingu osapooleks, kus ei ole intensiivset majandusosa. nüüd võib-olla siis pealispinna alt poliitilises tajus, kas asi on muutunud niivõrd põhiseaduslikult või põhimõtteliselt, et äh, siin oleks võimalik üks äh, äh, edasine koostöö ka Aserbaidžaaniga, aga poliitiliselt muutuks ja tugevda, tugevdaks olukorda niimoodi, et poli-, ka Euroopa poliitika saaks võib-olla suuremat kõlapinda ja tegutsemist. suur aitäh, Mihhail Kaaler ja järgnevalt saab sõna härra Jurek Etseri nimel. kolm minutit. suur tänu teile, austatud esimees Euroopa Liit toetab äh, Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelset lahun-, lahenemist ja lahendamist, aga tingimused äh, praegu ei võimalda meile mehhanismi kuidagi äh, jälgida seda, kas relvarahust kinni peetakse või mitte. kuigi Minski grupp on mitu korda juba kutsunud üles sellise mehhanismi loomisele nii et hoolimata sellele, kuidas me selle Minski grupi tegevust näeme või käsitleme, on ettepanek, mis lubaks kindlasti selliseid traagilisi olukordi äh, vältida, nii nagu eelmisel nädalal neid nägime. me teame, et Armeenia mõtleb, et tegemist oli äh, provotseeritud intsidendiga, sellepärast et äh, raketiheitjad olid tegelikult tsiviilelanike rikas piirkonnas. kui meil on vaja mehhanisme selleks, et selliseid olukordi vältida, siis kuidas oleks võimalik seda seirata? ja siis meie äh, Euroopa Liiduna saame tulevikus teha järgnevat. kutsuda üles kõrget esindajat, kutsuda omakorda üles relvarahu osapooli seda seiremehhanismi rakendama ja võimaldama, mis Minski grupi poolt on ette pandud siis need kokkulepped äh, kahe riigiga me peame selle arvestama hea tahte avalduseks, mis puudutab siis äh, eelmainitud äh, ettepanekutega nõu olemiseks ja seetõttu kutsun üles välisesindajad ka seda arvesse võtma. Now... aitäh! ja nüüd Alde nimel härra Vaigel, palun. aitäh, esimees! see on äh, paradoksaalne, et me räägime uutest äh, lepetest kahe riigiga, naaberriigiga, aga kes on sellegipoolest üksteisest nii erinevad. ja ma arvan, et komisjoni lähenemine on hea ja viimased kogemused jõudmaks äh, kokkulepeteni nende riikidega on õpetanud meile, et me peame kaaluma ka nende konkreetset seisukohta ja äh, loomust, äh, eripärasid ja ka Euroopa Liidu huvisid äh, selles piirkonnas. ma tooksin välja, et meie juhul, kui me räägime oma huvidest, et saavutada rahu ja stabiilsus selles piirkonnas, mis on meile naaberpiirkonnaks, siis ähm, Aserbaidžaan on äh, riik, mis on justkui surutud kahe suure äh, naaberriigi vahele, kellel on seal vägagi konkreetsed strateegilised huvid, üks on siis Iraan lõunas ja teiseks on Venemaa põhjapiiril. Armeenia on oma otsuse langetanud, ta on et äh, saab olla ainult üks lähedane äh, sõber ja toetaja. ma mäletan ka Armeenia presidendi avaldust, kui ta ütles, et, et Vene väed meie territooriumil on meie jaoks kõige olulisem äh, julgeolekufaktor. aga sellegipoolest see mm, fakt, et me räägime läbi nüüd kahe leppe osas, on positiivne samm see on midagi sellist, mis viib viia ka suhete parandamiseni piirkonnas. ja see võib ka parandada ähm, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete olukorda, ka meediavabadust ja nii edasi. nii et ma arvan, et ähm, need ähm, märkused meie panelistide poolt nende teemade kohta olid äh, vägagi aegsad ja nendega tuleb tegeleda. aga veel üks teema, mida sooviksin käsitleda, et ma ei näe võimalust stabiilsele suhtele, kui Mägi-Karabahhi probleem tõhusamalt ei lahendata. nii et ma jagan kolleegide skepsist Minski rühma tegevuse osas, ma arvan, et Euroopa Liit peaks siin aktiivsemat rolli mängima ka Minski rühmas endas. aastaid tagasi me kuidagi jätsime tühjaks Euroopa Liidu koha Minski rühmas ja andsime selle Prantsusmaale. nii et ma arvan, et ähm, et äh, Euroopa Liidu roll peaks olema aktiivsem selle probleemi lahendamisel ja teiseks sooviksin rõhutada ka seda, et me ei tohi unustada, et äh, selliste probleemide ainsaks äh, lahenduseks saab olla ainult järgida rahvusvahelist õigust ja rahvusvaheline õigus sarnastel juhtudel tunnustab riiki, kes, kelle territoorium on okupeeritud ja ka riiki, kes on äh, okupeerijaks. nii et äh, me peaksime selgelt ütlema mõlemale osapoolele seda selles olukorras ka. ja need äh, läbirääkimised on võimaluseks ka meile üritada selgitada mõlemale osapoolele, et on vaja rohkemat empaatiat äh, selleks, et saavutada paremaid naabrussuhteid ja kogu riigi propaganda ei tööta ähm, siin. aitäh, Eva Paigel. ja nüüd härra Puhner. aitäh. mul on kaks lühikest küsimust. esiteks. Aserbaidžaan ei ole WTO liige millal äh, teie arvates äh, WTO, äh, Aserbaidžaan WTO liikmeks saab, sellepärast et läbirääkimised juba käivad, sellepärast et siis me saaksime laiendada lepinguid ka ja läbirääkimisega kaubanduse võrra. ja nüüd Armeenia kohta. milline siin olukord on? Te selgitasite, et majanduslikud leppeid piiratakse sellega, et Äh, riik äh, liitus Euraasia Föderatsiooniga. ja te mäletate, et, et meil oli varem sarnaseid probleeme ka teiste riikidega ja seetõttu ma sooviksin veel lisainfot selle kohta, aitäh. suur tänu, härra kolleeg. ja nüüd äh, kolleeg Austrovitšius, palun. For... aitäh, esimees, aitäh ka selle kuulamise korraldamise eest ja ka selle eest, et olete kutsunud Ase-, Armeenia, Aserbaidžaani äh, vabaühenduste esindajad siia meile kõnelema ja olete kutsunud siia ka härra Schübeli ja selleks, et anda meile infot praeguse olukorra üle, et meil on tegu praegu külmutatud konfliktiga, mil, mida ei ole loonud ähm, Euroopa Liit, vaid äh, üks suurriik äh, põhja pool, kes, kes ähm, soovis ka Lõuna-Kaukaasia riike oma mõju alla saada ja kui ja seda on loomulikult lihtne selliselt saavutada, kui mõjutadagi konkreetselt niimoodi konkreet-, eh, riike. aga tegu ei ole mitte, ei okupeeritud ega okupeerija riigid Ehm, ei, ei, neid ei tohi vabastada inimõiguste ehm, kaitsmisest. nii et me peaksime ikkagi inimõigustele ehm, tähelepanu rohkem pöörama, ükskõik, kas me räägime Armeeniast või Aserbaidžaanist ja härra Muhtali röövimisne oligi ju selline juhtum, kus me rääkisime Aserbaidžaanile, et ärge tehke enam sellist viga ja sama puudutab ka Armeeniat ja kui me nüüd äh, vaatame, milline on olukord Ahvenli piirkonnas, siis vabandage, äh, mul on kahju, et ähm, Aseri poolel on äh, inimesi hukkunud, aga, aga siis ma vaatan ka Aserbaidžaani raportit, mis ütleb, et nad võitlevad äh, Armeenia vägede vastu, kes asuvad seal lähedal, aga see ei ole mingi lahendus, sellega lihtsalt ainult süvendatakse seda konflikti, konflikti seal piirkonnas. ja minu küsimus vabaühenduste esindajatele. inimõiguste olukord, milline on teise, teie seisukoht selles osas, kas no,, ähm, milline on dialoogi, dialoog inimõiguste osas ähm, te, teie riikides? ja vabaühenduste olukord äh, nendes riikides, et kui valitsusjuhid ähm, äh, kodanikega ei räägi, siis äh, kas seda teevad vabaühendused, kuidas nad tegelevad just kodanikuna, aga nüüd härra Schübelile. et ähm, üks riik nüüd äh, liitus ähm, Euraasia äh, liiduga. nii et tegelikult me ju siin ähm, tegeleme ka Euroasiaga, nii et ma, et ma tean küll, milline on Euroopa Liidu õigus, aga milline on Euraasia selle ähm, ASEAN-i õigus ja, ja millised järeldused te teete nendest läbirääkimistest, mida praegu peetakse? aitäh ja nüüd härra Naat. aitäh! Armeenia on väga oluline eripärane riik ja rahvastiku kasv on küll positiivne, aga samas rahvastiku arv äh, väheneb, sellepärast et noored lahkuvad riigist, just noored ja haritud lahkuvad riigist sellepärast, et neil ei ole mingit äh, tagatist, et neil on võimalik elu ka Armeenias, sellepärast et seal on korruptsioon ja korruptsioon levib kõikidesse majandussektoritesse. nii et kui mina kuulen poliitilistest reformidest, siis, siis need on sellised struktuursed reformid, kus mm, samas äh, olulised struktuurid jäävad muutmata, sellepärast et need on oligarhide mm, kontrolli all. ja seal on erinevad äh, piirkonnad, kes eh, pirukat omavahel jagavad, aga samas suurem osa pirukast jääb ikkagi oligarhidele. ja viiakse läbi õigusreforme, ilma et oligarhide eh, rolli kuidagi ei mm, mõjutataks, siis see, see ei anna tulemuseks midagi, nii et milline mm, lootus eh, siis on nendel noortel riiki elama jääda. ja nüüd, mis puudutab Mägi-Karabahhi, siis kas see ei ole mitte ohtlik äh, Pandora laegas, äh, sellepärast et äh, sest territoriaalse terviklikkuse põhimõte, see on üks olulisemaid Helsingi põhimõtteid ja ka Minski rühmas antakse Mägi-Karabahhile ka iseotsustamise ja kaasarääkimisõigus. nii et ähm, kui Mägi-Karabahhi ei soovinud Aserbaidžaaniga ähm, liituda, kui Aserbaidžaan sai iseseisvaks ja sama puudutab ka ähm, Lõuna-Osseetiat ja Gruusiat, et kui kõik need on, äh, kui kõik need sündmused on võrdväärsed, siis me ei saa ju siin ometi kohaldada erinevaid äh, tingimusi ja see Pandora laegas, ähm, see Mägi-Karabahhi ähm, konflikt, see võib ähm, tekitada veelgi suuremat konflikti, sellepärast et äh, selleks, et see konflikt lõpetada Mägi-Karabahhi äh, piirkonnas, on tähtis, aga ma, paistab, et me oleme seal taktika ja strateegiaga ära vahetanud aitäh, Renat, ma teen ettepaneku, et me pool, poole kuueks lõpetame selle arutelu, sellepärast et meil tuleb siia ka Iisraeli eh, delegatsiooni teema ja ütleme, et iga panelist saab eh, viis minutit ja eh, daamid kõigepealt, proua Liieva, vastake siis kõigepealt oma küsimustele ja siis seejärel proua Minasjan ja siis härra Šüübel. viis minutit. suur tänu, ütleb proua Alijeva. jah, tõepoolest ähm, Euroopa Liit võiks olla rohkem kaasatud äh, Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisse ja see teema on väga oluline ja ma olen nõus sellega, et äh, äh, peaks olema äh, kaasatud ka aktiivsemalt selle probleemi lahendamisse, sellepärast et see on seotud ka äh, Venemaa huvide säilimisega selles piirkonnas. ma ei räägi siin nüüd ähm, tugevast jõud, jõust, sellepärast et ähm, väed on seal piirkonnas endiselt ja, ja Minski protsessis ähm, seda küsimust ka lahendada ei suudetud, arvati, et mida rohkem seal vägesid on, seda äh, tugevamad äh, läbirääkimisalused äh, osapooltel on. ja sellest on tõesti kahju ja see ka tegelikult osaliselt selgitab, miks see konflikt endiselt jätkub ja miks miks siin ei ole olukorda lahendatud. ja Euroopa Liit saaks panustada stabiilsuse taastamisse, kui äh, Euroopa Liit tegeleks ka normatiivse poolega mõlema osapooleks ja nüüd teine asi on, et kodanikuühiskonnad suhtlevad omavahel ja on suhelnud omavahel algusest peale ja äärmiselt oluline see, et Armeenias on meil ka inimesi, kes, äh, kellel on oma tulevikuperspektiiv äh, ja, ja tulevikuperspektiivi jaoks on olulisel lõimumine ja koos eksisteerimine ja me teame, et need mõlemad riigid ju soovivad ikkagi läheneda Euroopa Liidule, nüüd et ma ei räägi praegu küll valitsusringkondadest, et räägin just ähm, meie kodanikuühiskondadest ning kõik need ohud on täiesti instrumentaalsed ja, ja need tuleks ja need on äh, küll lahendatavad, aga samas julgeolekupoliitilised küsimused ja demokraatia küsimused on omavahel väga tihedalt seotud, sellepärast et mida rohkem Venemaa just pehme jõuga mõjutab, seda äh, vähem on ka Euroopa Liidul võimalusi siin äh, rahu ja stabiilsust äh, ehitada üles selles piirkonnas ja see on oluline ka Euroopa Liidu enda tugevuseks. aitäh ja nüüd proua Mänasjan, palun! For... suur tänu ja aitäh nende küsimuste ja kommentaaride eest. Ähm, ma saan ainult heaks kiita, et nende kokkulepete perspektiivist eh, hinnatakse inimõigusi kui kõige eh, olulisemat prioriteeti samuti. see on äh, mõlema riigi huvides, mina saan muidugi rääkida Armeeniast, aga see äh, on tähtis ka Euroopa Liidu huvides, sest see on äh, partneri usaldusväärsuse garantii alustuseks tahaksin öelda, et ma ei ole geopoliitika ekspert, ja rahu tagamise küsimuste ekspert, ma võiksin kommenteerida ainult seda, kuidas äh, vaherahu on äh, jälgitud. Äh, seire on teretulnud, kõik ei ole alati võimalikuks osutunud. see küsimus on tohutu tohutu takistus mitte ainult Armeenia, Aserbaidžaani vaheliste suhete arendamisele, aga ka pärsib sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemas riigis, sest nad on justkui konflikti pantvangid. valitsused hoiavad neid rahvaid pantvangis nende konfliktidega ja Venemaa mõjutab ka mõlemat riiki peaaegu võrdselt ning äh, varustab relvadega. seega ähm, kui küsitakse, milline on poliitiline tahe, ähm, millised võimalused on lepingu sõlmimiseks, siis mina äh, ei suuda midagi ennustada, aga ma usun kindlasti seda, et selleks, et anda äh, teatud garantiisid ja hoiduda nega-, negatiivsest tulemist, on tähtis jälgida, kuidas riigid on arenenud. riigid peavad nüüd end reformima, need reformid on täiesti möödapääsmatud nii valitsemise alal, inimõiguste küsimuses ja seda ma tahtsingi rõhutada. see on ainus garantii selleks, et tõesti ähm, mõista, milline on poliitiline tase äh, või tahe kui riik tõesti soovib reforme läbi viia, näiteks seoses äh, oligarhide võimu piiramisega, siis äh, sellega on seotud äh, teatud reformid. ja kui reformid on kava võetud ja neid viiakse ellu, siis on meil ka teatud lootusi, siis on olemas teatud poliitiline tahe ja on olemas võimalus edasi areneda, piirata korruptsiooni, mis pärsib mitte ainult sotsiaalmajanduslikku sfääri, vaid ka liikmesi, nende riikide julgeolekut. seega selles küsimuses äh, olen ma väga lootusrikas, sest te olete prioriteediks seadnud hea valitsemistava ning inimõigused siis öeldi, et Armeenial on ainult üks sõber ja viidati ähm, Sarginsani väljaütlemistele, aga ma tahaksin öelda, et see ei ole päris äh, õige. Äh, Armeenia ei ole Armeenia valitsus ainult äh, või siis Sargissan. Armeenia otsib sõpru, otsib Euroopa Liidu sõpru, õiglasi sõpru tavakodanikud peavad eh, suhted Euroopa Liiduga väga tähtsateks ja seetõttu ma arvan, et eh, te mõistate mind. siis inimõiguste dialoogist, kuidas meie seda näeme? ega meil ei ole väga palju äh, positiivset kirjutada aruannetesse seoses inimõigustega, aga see ei, ei tähenda ka, et inimõiguste poliitika ei ole tõhus olnud meil on võimalus tõhustada inimõiguste dialoogi selleks, et olulised teemad oleksid pidevalt üleval. diskrimineerimise vastu võitlemine ja ausad valimised õigus äh, olla mitte piinatud ja nii edasi, seega äh, niisugune võimalus äh, inimõiguste dialoogi pidada on teretulnud. ja kindlasti tuleks olla palju nõudlikum, mitte peale suruda midagi, aga olla nõudlik, see on seotud Euroopa Liidu käitumisega, Euroopa Liit on olnud liiga tagasihoidlik, nad on öelnud, et Euroopa Liit on öelnud, et nad ei soovi midagi peale suruda, jah, aga nõuda saab. ütlete, näete, teie vastutate selle ja selle küsimuse eest, see on tähtis, vastaspool vastaspoolele tuleb anda vastutus ja siis on kindlasti võimalik midagi saavutada milline on kodanikuühiskonna potentsiaal, küsiti. näiteks seoses sellega, mida valitsus suudab teha, mida valitsus ei suuda teha. jällegi, ma ei ole praegu eriti lootusrikas selles suhtes, sest mul on juba pikaaegsed kogemused ja selles küsimuses ei ole sugugi kodanikuühiskond läbi kukkunud, aga poliitiline olukord on keeruline, eriti Aserbaidžaanis. sest äh, režiim tõesti tõrjub dialoogi kodanikuühiskonnaga ja me oleme mõelnud äh, koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mida teha, nad on väga võimekad, nad on aktiivsed ja erinevates küsimustes saab aktiivset koostööd teha, näiteks äh, sõnavabaduse jälgimine. aga peab ütlema, et äh, olukord on äh, järjest vähem positiivne, võimalusi jääb järjest vähemaks, eriti pärast neljapäevast relvakonflikti aprillis. seega, kui konflikt on aktiivne, siis äh, Aserbaidžaani kodanikuühiskonnal on väga raske dialoogis osaleda. ja edasi, kui me räägime oligarhide võimu piiramisest, mida on tehtud äh, nõudmisi on esitatud nii valitsusele kui ka seoses korruptsioonivastase võitlusega ja kohtusüsteemi äh, õiglasemaks muutmisega ja Euroopa Liit on seda äh, toetanud, USA valitsus samuti. Äh, me oleme saanud ka materiaalset abi, ressursse, oskusteavet tähtis on, et äh, selline võitlus äh, läheks süvitsi, ei oleks pealispindne, pealiskaudne, äh, vastasel korral jäämegi me lihtsalt paigale tammuma ja ei suuda oligarhide võimu piirata. tänan. suur aitäh ja lõpuks härra Schübel To... suur aitäh, aitäh kõigi küsimuste eest, ma tahaksin nii lühidalt teha nagu kui võimalik. Äh, Nikolai härra Tänok, viimased sündmused on kindlasti näidanud seda, et äh, konflikti eskaleerumine äh, tähendab ainult seda, et muud lahendust kui rahu ei ole tähtis on seda meeles pidada, et igasugune sõjaline sekkumine võib meid ainult probleemi lahendamisest kaugemale viia ja nüüd muidugi, kuidas kasutada uusi lepinguid, nad annavad meile kindlasti palju rohkem võimalusi ja on palju kaugemale ulatuvad. võimaldavad palju laiemat koostööd teha ka õigusriigi küsimustes, inimõiguste küsimustes, aga konflikti lahendamise kontekstis, mis on väga oluline. meil on Euroopa Liidu eh, Lõuna-Kaukaasia e-, e-, eriesindaja, kindlasti teate teda, ta on väga aktiivne olnud viimastel aastatel tema mandaat lõpeb augusti lõpus ja järgmine tema, tema järeltulija on juba äh, valitud, see on ka seotud Minski grupiga ja koostööga Minski grupiga. Prantsuse kolleeg äh, on, äh, on kursis sellega loomulikult. Minski grupi tulemused ei ole nii muljetavaldavad olnud, kui mõned inimesed oleks soovinud näha seoses konflikti lahendamisega, aga juba see, et Minski grupp on olemas, on ära hoidnud konflikti eskaleerumise. seega, kui te nüüd sellele viimasele konfliktile mõtlete, siis võib-olla see ei ole eh, nii hea ja ilmselt eh, ongi nii, et ei ole piisavalt veel te ära tehtud edasi, härra Kaaler küsis Armeenia kohta. meil jäi mulje, et kui me assotsieerumislepingut Armeeniaga läbi rääkisime aastani kaks tuhat kolmteist, olid armeenlased väga aktiivsed Äh, igati kaasatud ja muide nendega äh, jõudsime kokkuleppele palju kiiremini kui Moldova või Gruusiaga, aga lõppude lõpuks allkirja see leping ei saanud, sellest on kahju. ma ei taha siin nende põhjuste üle spekuleerida, aga uus leping on nüüd sõlmimisel äh, Äh, Armeenia pidi järele mõtlema, mida ta, äh, äh, mida ta soovib edasi teha. meil on jäänud mulje, et Armeenia on väga motiveeritud uue lepingu sõlmimisest ja ta annab endast parima, et seda saavutada. loomulikult meil on teatud hoovad olemas Euroopa Liidu toetus on olnud väga kasulik Armeeniale, siis kui näiteks elektroonilist hääletamist toetati viimastel parlamentaars-, parlamendivalimistel see oli väga hea näide selle kohta, kuidas Euroopa Liit saab toetada Armeeniat ja kuidas tulemused on positiivsed. ma ei arva, et kõik oli positiivne, seda me oleme ka oma eh, valimisjärgses avalduses öelnud, aga siiski oli tehtud samm edasi. ja nüüd, kui me uue kokkuleppe sõlmime, siis on meil uusi võimalusi tihedamat eh, koostööd teha Armeeniaga ja sama puudutab Aserbaidžaani nüüd äh, härra Vaigel ütles tõesti, et lahendusi saab leida ja otsida ainult rahvusvahelise õiguse baasil. Äh, siis räägiti Aserbaidžaani ja Armeenia liikmelisusest WTO-st, see protsess on ilmselt natukene pikem. Äh, Aserbaidžaan ei olnud eriti huvitatud WTO läbirääkimistest teatud perioodil ja nüüd on tekkinud rohkem huvi, sellepärast et Aserbaidžaan soovib mitmekesistada oma majandust ja meie oleme valmis teda aitama, aga minu sisetunne ütleb, et me oleme kokkuleppega, eh, oma kokkuleppega enne valmis, kui WTO läbirääkimiste protsess lõpeb, sellepärast et eh, selles protsessis tuleb ka kahepoolseid läbirääkimisi pidada ja see võtab aega. seega meie läheme oma lepinguga edasi, seal on ka kaubavahetuse komponent olemas, eh, aga muidugi see ei ole nii ambitsioonikas, kui see oleks võinud olla nüüd Austrevitšuse küsimus Euraasia Liit. loomulikult meie ei pea ametlikku dialoogi Euraasia Liiduga, seega me ei teagi eriti palju, kuidas ta toimib. kui nüüd äh, Euroopa Liidu liikmesriikidest ja, ja Euraasia Liidu liikmesriikidest rääkida, siis äh, ühte-teist on kuulda, aga nad ei tohiks meie kokkulepet mõjutada. muidugi me peame seda arvestama või õigemini Armeenia peab seda arvestama mida ta võib äh, teha, kuidas kokku leppida meiega, selge on see, et äh, ükski muu kokkulepe ei saa olla ülimuslik meie kokkuleppele, ükski teine kokkulepe või liikmelisus või klubi, kui võib nii öelda, ei tohi meie kokkulepet mõjutada. Äh, Hispaania parlamendi liige siin, Hispaaniast pärit äh, parlamendi liige rääkis meile oligarhidest, jah, see ei ole midagi uut. oligarhide mõju äh, postsovetlikus ruumis on ikka veel märkimisväärne ja kui me nüüd ükskord saavutame uued kokkulepped ja ühiskond muutub õigusriigiks, siis on kindlasti mõjutada, võimalik mõjutada ka korruptsioonivastast võitlust ja midagi hakkab muutuma. see on üks kõige olulisemaid tingimusi meie jaoks ja seda me räägime kõigile idapartnerlusriikidele. nüüd Mägi-Karabahh ja, ja Pandora laegas kõik konfliktid on väga ohtlikud, ohtlikud selles regioonis mõned ütlevad isegi, et transnistria konflikt on olnud kõige lihtsam. ei, kogemus on näidanud, et see on äh, väga kõva pähkel ja ähm, Mägi-Karabahhia on väga tõsine konflikt ja takistab arengut selles regioonis. näete, millised võimalused oleks võinud Armeenial, Aserbaidžaanil ol-, olnud olla ilma selle konfliktita. ja ma arvan, et sellega ma lõpetaksingi. suur aitäh teile! Like tahaksin tänada meie äh, külalisesinejaid ja ka härra Šüübelit siia, et äh, vastasite meie küsimustele ja võtsite aega meiega kohtumiseks. enne kui lähen viimase päevakorrapunkti juurde, tahaksin öelda veel mõningad sõnad vägikorramaffia viimaste äh, arengute valguses ja kuna meie kolleegid on päris aktiivsed, kes Aserbaidžaani ja Armeenia teemadega tegelevad kes on andnud tegelikult viimastel päevadel väga erinevaid pressiteateid välja. tuletan seetõttu teile lihtsalt meelde, et härra Karim, olles Euroopa Liidu Armeenia ja Aserbaidžaani äh, äh, koostöö äh, kogu liide, liige siis härra proua Harms, olles Euronesti eestvedaja ja mina ise kuuendal juulil tegime ühtse avalduse, mis on Euroopa Parlamendi positsioon, siis ametlik positsioon ja tsiteerin. Euroopa Parlament avaldab muret uue vägivallalaine tõttu äh, Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, mis on Fisuli regioonis äh, puudutanud ka tsiviilisikuid. Äh, avaldame kaastunnet lähedastele, kutsume üles konflikti tegevuse lõpetamisele Mägi-Karabahhi konfliktil ei saa olla äh, sõjalist lahendust, selle, selle asemel on vaja hoopis poliitilist lahendust rahvusvahelise õiguse alusel. Äh, lõpetada tuleb äh, see, et kaotavad elu tsiviilisikud ja sõdurid mõlemal poolel. OEC Minski grupil äh, ja aseesimeestel ning ase-, vahendajatel peab olema võimalus leida ning osapooltel peab olema ka poliitiline julgus läbirääkimistele minna. see on ametlik joon, parlamendi seisukoht ja äh, kolleegid, kutsume teid seda järgima. suur tänu! ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunktini, mis on number kuus. tuletan meelde, et tegemist on kinnise aruteluga ja sellepärast ainult äh, vastavad liikmed äh, ja äh, töötajad Euroopa Liidu delegatsioonide juhid on kohal, aga teised palun saalist lahkuda